puudu täna ja seega palun, kes ees, see mees, istuge palun maha, et kindlasti koha saaksite. sellega ma avan äh, tänase eelarvekomisjoni istungi ja täpsustan, et äh, kell äh, kuusteist kolmkümmend pean ise lahkuma. aga härra Sarvamaa, ma tänan teda juba ette, on valmis koosoleku juhtimise üle võtma alates kuusteist kolmekümnest siis. ja nüüd kõigepealt siis nii palju, et kas päevakorra võime vastu võtta, kellelgi märkuseid ei ole selle kohta, rohkem teadaandeid mul ei ole teile, esimehena ka ja kas olete nõus ka protokollidega kahekümnendast ja kahekümne esimesest märtsist, kakskümmend seitse märts, kakskümmend neli kuni kakskümmend viis aprill, kolmteist äh, mai ja kakskümmend üheksa, kolmkümmend mai protokollid, kas kellelgi on märkuseid selle kohta, tundub, et mitte. sellisel juhul on nad ka vastu võetud sellisel kujul. ja jõuame siis tänase kõige olulisema punktini, avalik kuulamine rahastamisvahendite kohta toetuste ja muude rahastamise võimaluste kohta. kuidas valida kõige õigemad vahendid, et Euroopa Liidu eesmärke täita? kuidas äh, valida siis välja kõige õigem vahend? selles osas on meil vaja valgustust komisjoni liikmetel ja ees on terve rida sõnavõtte ja kindlasti aitavad neil, need meil meie seisukoha välja kujundada ja aitavad meie rahastamisvahendite seas siis meil valida kõige õigemad. meie ettekannete eest vastutavad täna siis külla kutsutud kõigepealt härra Jorge Nunez, Nunez Ferrer, kes vastab äh, vastutab CEPS äh, Euroopa Poliitikauuringute Keskuses äh, teadusuuringute eest, siis edasi härra David Dentzer-Speck, kes äh, on Saksamaalt pärit ettevõttest KFV. edasi saab sõna härra Anatolio Alonso Pardo, kes on äh, ase peadirektor Federis. elamu- ja haldusministeeriumist Hispaanias. siis saab sõna proua Susanna Hargitai, kes on Euroopa Liidu kaasfinantseerimise äh, finantsinstrumentide pangast, osakonnast Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangas. siis järgneb küsimuste-vastuste voor ja proua Eider Kardias-Sabal võtab selle arutelu kokku, kes on ühtlasi ka raportöör parlamendis rahastamisvahendite küsimuses. ja siis esimees Sarvamaa võtab terve Äh, tänase kuulamise kokku ja teeb viimased märkused. aga lubage mul siis praegu kohe anda sõna härra Jorge Nunes Ferrerile, aga enne seda veel äh, siiski sõna proua Kardia Saballile veel, kes äh, need, kes tänase kuulamise sisse juhatab, palun. suur tänu teile, esimees, ma räägin tõesti väga-väga lühidalt sest äh, täna on meil eesmärgiks just nimelt kuulata oma äh, kõnelejaid selle kohta, äh, mis on, millised on nende seisukohad ning kas nad oskavad sellele miljoni dollari küsimusele vastata, et mil, kuidas valida õige rahastamisvahend, milliseid toetuseid, garantiisid võiks kasutada ning kuidas oleks meile võimalik paremini hinnata praegusel hetkel olukorda finants rahastamisvahendite eh, kasutamiseks eh, ning eh, kui räägime rahastamisvahenditest, siis on see üsnagi tume maa, me ei ole harjunud kasutama selliseid vahendeid, aga samas on neid aina rohkem ning kui räägitakse eelarvetest, siis on tihtipeale tavapärasem rääkida konkreetselt äh, toetustest, äh, kui räägitakse riigi tegevusest, mida on vaja subventsioneerida, mida on vaja rahastada, toetada ning sellega seoses äh, tekib ka küsimus, millal oleks vaja instrumente kasutada, millistel juhtudel mitte. ning tihtipeale on äh, raske leida piisavalt andmeid äh, selle kohta, äh, milliseid instrumente või toetuseid peaks projektidele jagama ning see arutelu on oluline eriti just regionaalpoliitika küsimustes, sest tihtipeale oleme kuulnud seda, et toetuseid tuleks vähendada ning regionaaltoetusi samuti ja tuleb toetada rohkem äh, finantsinstrumentide kasutamist, see on odavam võimalus äh, suuri projekte äh, rahastada ning lisaks sellele ka me stimuleerime eraosalust niimoodi. ning on selliseid poliitikaid, valdkondi ja projekte, mis peaksid äh, finantseerimist leidma ainult äh, finantsinstrumentide läbi. seega ongi meil küsimus, millised vahendid on kõige tõhusamad äh, erinevate tegevuste elluviimisel, millist on mõistlik äh, rahastada läbi Euroopa Liidu poliitika ning sellega seoses otsustasime tellida Jorge Nunez Ferrerilt uuringu, leidsime, et oleks oluline ka Äh, äh, näiteks äh, kaasata erapankade esindajaid liikmesriigist näiteks, kes on otseselt vastutavad selliste poliitikategevuste elluviimiseks ning üritame siin koondada võimalikult palju erinevaid nägemusi ja kuulame nüüd ära ülevaate uuringute kohta ning eh, siis ka ülejäänud eh, osaliste sõnavõtud. suur tänu. arutelu on hästi eh, juba esitatud meie raportöörile, nii et kui meil ei ole eelarves raha, tekib kiusatus finantstoetuseid kasutada, et Eh, ootustele vastu tulla, eh, mille Euroopa Liit on tekitanud, vaatame siis, kuidas nendega edasi on. järgmisena saab sõna härra Nunez Ferrer. suur tänu, eh, suur tänu sõna saamast. ma kõigepealt, enne kui ma lähen konkreetselt äh, meie uuringu juurde räägin siis rahastamisvahenditest natukene laiemalt ja siis sellest, mida meie konkreetselt tegime. me vaatasime ähm, täpsemalt siis seda, et äh, millist, milliseid rahastamisvahendeid piirkonnad millistel põhjustel on äh, valinud ja siis räägin sellest, mille jaoks neid kasutatakse ei ole tõsi, et rahastamisvahendid oleksid äh, grantide asendajad, vaid küsimus on selles, milline on kõige parem viis neid omavahel jagada ja kui on võimalik äh, leida tasakaal äh, toetuste ja rahastamisvahendite vahel, siis on võimalik ähm, oma tegevust laiendada, ei ole nii, et üks asendab teist. see on võimalik ainult siis, kui on kasutatud toetusi, ilma et selleks oleks õigus Äh, mul oli ka tegelikult slaidi esitlus kaasas, enne see oli siin ekraanil, aga nüüd ta kadus ära. Äh, raske on nendest rääkida, üsna tegelikult kasulikud peaks, võiksid need slaidid olla. nii et palun slaide. noh, sobib, paigas ma üritaksin siis äh, näidata mm, slaididel seda asja natukene, on võib-olla parem aru saada niimoodi. aga kõigepealt, mis on siis rahastamisvahendite roll? Nende kohta on tegelikult äh, väga palju erinevaid teooriaid ja liikvel on mõtteid palju, aga milline on praktiline reaalsus? mida siis rahastamisvahendid äh, teevad, miks on kasutatud, miks on kaasatud Euroopa Investeerimispank ja teinekord mulle tundub, et see jääb aruteludel tähelepanu alt välja. annaksin väga lihtsustatud ülevaate sellest, kuidas see toimib, tõesti väga-väga lihtne ülevaade, äh, et miks neid kasutatakse meie aruanne toob detailselt välja erinevad juhtumid, aga ma üritan siis seda nii lihtsalt kui võimalik esitada, et mis nende roll on, et see oleks selge. ei äh, näita teile sellest, millised on äh, näiteks laenugarantiid äh, ja varagarantiid ja mis on põhimõtteliselt justkui nagu siis aktsionäriks olek, siis ma räägin natukene sellest, millised on meie vaatlused olnud eks ante hindamiste osas, nimelt kõikide puhul siis viiakse läbi eksante analüüsid, kui rahastamisvahendid käiku tahetakse võtta. ja siis mõned soovitused ja räägin sellest, kuidas neid natukene paremini kasutada, võib-olla valida uued valdkonnad, jõuda ka nendesse sektoritesse, millest parlament on alati olnud huvitatud, et miks näiteks EFSI ei puuduta teatud piirkondi, nii et räägin natukene sellest, mida see kõik tähendab. Äh, rahastamisvahendid, äh, neid ei saa kasutada igal pool, nii nagu ma ütlesin, toetused, äh, neid ka ei saa kasutada igal pool, kõik sõltub tegelikult operatsiooni struktuurist. kõigepealt nende roll liikmesriigi, Euroopa Liit annab siis toetust garantiideks, laenuks ja mille, mis on nende eesmärk? eesmärgiks on rahastada projekte, mis äh, võiksid saada toetust pankadest või millest võiksid siis kujuneda sellised projektid, mis on seotud Euroopa Liidu eesmärkideks ja kus nõudlus krediidi järele ei ole tagatud. näiteks äh, on tegemist projektidega, mis rahasid taha ei saa, aga mis on tootlikud ilmselt nii et neid ei ole põhjust kasutada nende projektide puhul, kust raha tagasi ei saa. see tähendab seda, et krediidi äh, äh, pakkumine selles mõttes peaks olema väiksem ja nõudluse puhul, kui nõudlus on suur, aga projektid seda ei vääri, siis ei tuleks neid rahastada. tuleb rahastada ainult neid projekte rahastamisvahenditest, millel on kõrge lisandväärtus ja millel on Euroopa Liidu eesmärgid. projektid, mida ei rahastata muidu võib-olla ajapiirangute pärast, sest need on väga pikaajalised projektid ja teised finantsasutused lihtsalt ei rahasta neid selle pikaajalise riski pärast ja üsna tihti suured äh, taristuprojektid, äh, mis on võib-olla natukene ebakindlamad. ja siis äh, reeglid, ma olen ka siia toonud, probleemid on piiranud pikaajalist rahastamist, seadnud uued reeglid ja investeerimispangad, investeerimispank tulebki siin appi, kui tavapangad enam ei aita ja risk. risk on muidugi suhteline näitaja me ei räägi siin suurte riskide võtmisest, vaid äh, osalemisest selleks, et riski maandada ja eriti sellisel puh-, puhkudel, kui see risk äh, on, äh, ei ole tõestatud, kuid selline tunnetatav. eriti sellised Need on siis sellised projektid, kus pankurid ei oska ette ennustada, kui suur see risk tegelikult on, nemad ei ole insenerid või projekti koostajad või mis iganes. investeerimispangal huvitaval kombel on endal projekti arendus äh, suur üksus inimestest, kes on spetsialistid ja oskavad projekte hinnata ka selles mõttes ja eesmärgiks on äh, siis äh, anda teatud kinnitused, garantiid äh, ja kui investeerimispank oma templi alla annab, seda on kuulnud, siis teised äh, rahastajad äh, tavaliselt tulevad ka järele. ja siis veel põhjus, miks neid kasutada, on see, kui äh, projekt on hea, toob isegi võib-olla, kui napilt, aga raha siiski tagasi, ei ole lihtsalt avalikul sektoril vahendeid selle jaoks si-, või on vaja lisatoetust, siis võib investeerimispank sekkuda või teised pangad. nii et äh, rahastamisvahendid äh, põhimõtteliselt äh, teevad natukene huvitavamaks teie projekti ja tõmbavad ligi teisi rahastajaid, nii et see on lihtsas keeles see, mis on rahastamisvahendite ülesanne. nii et ärge ajage oma elu keerulisemaks suhteliselt lihtsa asjaga nüüd siin slaidil Äh, on toodud nende punktidena projektid, punased äh, on sellised projektid, millest ei ole ühiskonnale erilist suurt kasu, kollased on need, mis toovad tulu tagasi ja siis aga ei puuduta Euroopa Liidu äh, eesmärke, lisandväärtus põhimõtteliselt keskendutakse siis äh, turu, äh, turul tekkinud augule, need on need head projektid, mis põh, mitmel põhjusel muidu rahastajami, rahastajaid ei leia. ja loomulikult tuleb siis selliste projektide puhul vältida neid projekte, mis äh, Euroopa Liidu eesmärke ei teeni ja seega kogu seda turulõhet küll ei rahastada, aga rahastatakse neid osasid projekte, mis äh, mis muidu jäävad rahastamata, aga on head projektid. räägitakse väga palju turgude läbikukkumisest, seda korratatakse ja korraldatakse, aga tegelikult turgude läbikukkumine tähendab turul aukude tekkimist. ehk asjad jäävad rahastamata sellepärast, et rahastamisinstantsid ei ole nõus neid rahastama erinevatel põhjustel. on väga palju teooriaid selle kohta, aga kõige olulisem minu meelest on mõõta seda, oluline ei ole see, miks selline auk on tekkinud turul, vaid ähm, kui suur see on. selle asemel, et äh, turgu reguleerivaid meetmeid hakka vastu võtma, tuleb hakata varasemaid äh, turgusid õõnestavaid poliitikaid muutma ja sellega vahendataks see probleem võib-olla osaliselt. üks asi on Basel kolm sellega on see probleem, et see on määrus ja siis pikaajalised projektid, ma saan sellest aru, teil on regulatiivne poliitika, mis teatud kuritarvitamist pangandussektoris väldib, siis on Euroopa Investeerimispangal õigus sekkuda, hea küll, sellega, selle vastu mul ei ole midagi, aga kui administratiivseid tõkkeid ettevõtetele seada, siis igasugustest vahenditest mingisugust kasu ei ole, sellega ei lahendata mitte halbade poliitikate ja poliitika läbikukkumisest tõusetunud probleeme, vaid turgude probleeme Äh, suured teadusuuringute projektid, äh, tavaliselt on tegemist äh, siis tagatiste, omakapitali toetuse või laenudega, siin keskendub Euroopa, kesk- ähm,, sekkub Euroopa Investeerimispank Euroopa ühendamise rahastu need on sellised kesksme, keskse tähtsusega projektid, siis VKE-de toetus, äh, siin samuti tagatised, omakapital ja laenud, seda siis ka läbi kesksete vahendite võimalik teha, EFSI sinna otsa, äh, Euroopa investu-, infrastruktuurifondid, võib kasutada ka korraldusasutusi, kes äh, siis omapoolse hinnangu annavad ja kui nad ise ei suuda lahendada, seda otsust lahendatakse see kesksel tasandil, läbi vahendajate jõuavad siis rahad kasusaajateni. ja siis teistsugune, ülejäänud fondid, näiteks linnaarengufondid, jällegi tagatised, omakapitalitoetuse laenud, need lähevad otseselt korraldusasutusse, kes siis haldusfondid loovad ja kust raha läheb edasi kasusaajatele. Need on erinevad mudelid, see on see skeem, kolm teatud suuri, kolm suurt valdkonda, mida siis rahastatakse rahastamisvahenditest. ei tohi unustada, et Euroopa Investeerimispangad ei saa seda raha laest ja see ei kuku neile sülle. loomulikult liikmesriigid on sellele andnud tagatise, ka Euroopa Liit annab oma garantiid, aga peaasjalikult laenavad nad finantsturgudelt siis äh, läbi võlakirjade äh, Äh, ja kasutavad võlakirju selleks, et finantsturgudel raha koguda ja sellepärast üsna tihti on kuulda, et Euroopa Investeerimispanga kinnisidee on äh, reiting, ähm, aga selleks on ka põhjus. nüüd rahastamisvahendite loomine. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend rahastamisperiood. selle puhul me näeme, et see kõik äh, laiendatud kõikidele Ähm, temaatilistele eesmärkidele ja korraldusasutused võivad siis valida iseenda eesmärgid välja, pluss keskselt hallatud esialgu valiti välja sada nelikümmend, nüüd on neid jäänud sada üksteist. väga raske on leida aga Ähm, infot nende ex-ante hindamiste kohta, mis tuleb läbi viia. Need on üsna pikad, neid ei leia üles. mõnedes on osad, osad puudu ja, ja nende ex-ante hinnangute mõju tegelikult valitud instrumentidele, seda ma ei teagi täpselt, mis see on, seda on väga raske leida ja me kohtusime ka ekspertidega ja rääkisime nendega. mis on veel võib-olla huvitav, on see, et äh, kui korraldusasutus äh, kannab vahendeid edasi kesksele tasandile, ütlevad, et nad ei tee VKE rahastamist, ise ei anna vahendeid, vaid et äh, need vahendid peaksid tulema äh, infras- äh,, need peaks tulema investeerimisfondist või EFSist, siis ma ei tea, mille jaoks need ex-ante hinnangud juba on. miks mitte kasutada seda hinnangut, mis on juba keskel tasandil vii-, koostatud ja nüüd siis paar sõna ka nendest eksante ehk siis eelhinnangutest, äh, turgude läbikukkumised, sellest räägitakse väga palju, ma tegelikult ei tea, kas need inimesed, kes neid kirjutavad, üldse saavad aru, millest nad räägivad, ähm, mitteoptimaalne investeeringute keskkond, äh, riikide põhjal on seal lisad juures ja ma ei tea, kas äh, selliseid põhjendusi tuua, minu meelest see on äärmiselt teoreetiline siis äh, need eksante hindamiste puhul lisandväärtuse hindamine oli ka sellise kahtlase kvaliteediga, mõned, mõned olid päris hästi koostatud, teised mitte. võimendusefekt äh, seal ka selline poolenisti hästi. väga hästi oli ära toodud tavaliselt need äh, õppetunnid, mis on saadud aga tegelikult investeerimisstrateegiate puhul üsna tihti on argumendid üsna nõrgad. Eh, räägitakse väga vähe sellest, et kas selle, kas nende vahenditest ka mingisugust kasu tuli. üsna tihti tundub, et seatakse mingisugused verstapostid, mitte eesmärgid ja ei räägita nende eesmärkide täitmisest üsna tihti on puudu ka äh, riigiabile omandatav mõju sellega üsna põh-, mitmetest hinnangutest on see üsna puudu ja siis Ähm, prognoosid, ähm, mõnedes on prognoos sees, mõnedes mitte. aga äh, eks ante hindamiste puhul ausalt öeldes pidin enda käest küsima, et äh, kas nad on ikka vajalikud asjad ja kas nendest mingit kasu on ja paljude puhul tekkis mul küsimus tõsine selles osas ja siis äh, järeldused. mulle tundub, et see on justkui nagu selline töö andmine firmadele, kes neid siis kor-, kirjutavad sadade lehekülgede kaupa kokku ja kasu sellel kellelgi midagi ei ole. analüüsitakse üle osasid, mis ei ole olulised. kõige olulisem küsimus on see, et kas nõudluse auk on tekkinud teatud krediidi puhul, kui see on tekkinud turul, siis kui suur see auk on ja mõned jah, on koostanud väga häid uuringuid ja teinud häid järeldusi, aga väga palju mitte. kõige olulisem osa on investeerimisstrateegia, aga väga paljud konsultandid ja konsultandide äh, bürood on ise majandusteadlased, aga mitte finantseksperdid ja nad ei oska strateegiaid kujundada, äh, seda teevad pangad. ja minu meelest see investeeringustrateegia osa on natukene nõrk ja need eeldatavad tulemused, minu meelest see lihtsalt nendes hinnangutes ei olnud piisavalt hästi koostatud ja lõpuks jäi mulle selline kehv tunne ja maik suhu, et üks asi on jah, saab kritiseerida neid, kes neid äh, hin-, hinnanguid teevad, see on üks asi, aga kas oleks midagi pakkuda, jah, äh, lahenduseks, jah, ma pakuksin selle, et keskenduda tuleks võib-olla äh, teiste osade osal rohkem turule ja turu toimimisele ja väga lühidalt räägiksin siis ka meie töö tulemustest. jagatud või keskselt organiseeritud äh, Äh, rahastamisvahendid, kõik need rahastamisvahendid äh, loodi enne, kui areenile astus EFSI, mille all on väga palju sarnaseid instrumente, nii et kordamist on üsna palju. ja samas ka erinevused sektorite, peadirektorite eesmärkide vahel, igasugused võimalikud eraldusjooned ja erinevused ja üsna paljudes valdkondades on äh, instrumentide eesmärk täpselt seesama, kuigi selle eest vastutavad erinevad inimesed ja küsimus on, kas seda topelttööd oleks võimalik kuidagi vältida, on võimalik vältida, aga see tähendaks kogu selle asja palju äh, ratsionaalsemaks muutmist, kuidas, ma võib-olla provotseerin, on tõesti tõsi, et rahastamisvahendid äh, Äh, puhul oleks mõistlikum nad tuua kesksesse eelarvesse, ehk et ei koostataks äh, regionaalseid rahastamisvahendeid, miks, kui tagatised on olemas, sellepärast et see on nagu kindlustusega, kui on väike küla ja te kindlustate kõik äh, külamajad, tulva eest, eh, siis kui tuleb tulv, siis selle väikse küla majad kõik ilmselt eh, lähevad selle tulva ohvriks ja kindlustus pole mingit kasu, sest kindlustus kogub kokku. Eh, tagatis on võimalik mõistlik anda teatud protsendi osas, mida suurem on risk, seda suurem peab olema ka see kindlustusmakse nii-öelda ja selles mõttes on mõistlikum asjad koondada kesksesse eelarvesse, mis siis tegutseb kohalikes piirkondades ja selleks peab olema loomulikult kohalikul tasandil strateegiad väga head, aga tagatisi ei äh, tuleks anda kohalikul tasandil, mingis kohalikus pangas seda raha hoida, sellel ei ole mingit mõtet ja kindlasti on loomulikult vaja vältida topelttööd ja seda, et rahastamisvahendid omavahel ei konkureeriks ja järgmisel rahastamispiirkonnas tuleks konsolideerida neid rahastamisvahendeid, kokku tõmmata neid, vahendada loodetavasti ei tule järgmiseid kriise, mis toob kaasa jälle rohkem rahastamisvahendeid. ja keskenduda lõppeesmärkidele, seirata seda, et tuleb tagada see, et jõutakse tõesti nende projektidega ka lõpuni, et mitte ei tehta ära ainult pool tööd, koolitatakse inimesed ära Äh, keda kellelgi ei ole vaja, noh, seda meil ei ole ka otseselt äh, vaja. ja siis igasugused hinnangud, ex-ante hinnangud või kõik teised peavad äh, kõigepealt olema ühes kohas kättesaadavad, näiteks nagu finantshinnangute kompassis ja peaksid olema nendel ka standardformaadid, sest väga raske on neid muidu erinevates formaatides erinevatest riikidest lugeda ja midagi aru saada. ja nüüd minu viimane slaid, ütleb kõneleja. jah, ma saan aru, et räägitakse riskist ja äh, riskidele minekust ja et kas investeerimispank peab mine-, võtma programmid, millel on suurem risk või ei. tegelikult asi ei ole selles, ükskõik millise pangaga on tegemist, kas investeerimispangaga või väiksema pangaga äh,, vaid asi on selles, et kas projektile on lisandväärtus või ei. ja Euroopa Investeerimispanga peamine eesmärk on vaadata, kas projekt vastab Euroopa eesmärkidele. jah, mõnedel projektidel on väga suur võimendusefekt, mõnede, mõned on suure riskiga projektid ja mõned ei. peamine küsimus on, kas neid on võimalik rahastada, kas neid on võimalik ajaperioodil, mis on selle jaoks vaja rahastada, mõned on väga kallid projektid ja kui investeerimispank sekkub, siis tuleb küsida, et kas selle eest ka midagi tagasi saadakse. võimendus iseenesest ei ole väga hea kriteerium, risk ka mitte, sest see on kõik sõltuv. mida siis teha? kas liikuda nendesse piirkondade, ris-, valdkondadesse, kus riskid on suuremad? no väga raske on rahastamisvahendeid tuua riskantsetesse valdkondadesse, sest et selleks peavad olema suuremad tagatised e-, ja eelarve peab olema äh, suurem ja siis kuidas selle kõrge riskiga ümber käia, ei saa, saa kasutada samasugust struktuuri nagu väiksema riskiga ähm, sektorites, kõigepealt on vaja tagatiste puhul vaadata, mis on võimalik ja siis, mis on võimendusefekt. mida suurem on risk, seda väiksem on võimendusefekt, seda kõrgem on intress, seda suurem peab olema tagatis. mida rohkem rahastamisvahendeid laiendatakse, seda rohkem nad peavad vastama eh, selle eesmärkidele, see on väga raske ülesanne, aga ei saa lihtsalt öelda, et üks või teine rahastamisvahend peaks andma rohkem ja tooma paremaid tulemusi. küsimus on pigem selles, et kas eh, nad on selleks ka eh, kohased nendeks eesmärkideks, mis neile juurde antakse, aitäh! Merci! suur tänu! suur tänu äh, selle sõnavõtu eest kuidas teha rohkemat, kui meil on vähem. ja kuidas äh, vastata äh, ootustele, võttes arvesse, et meie eelarve muutub aina ahtamaks. Äh, komisjon lõi Euroopa strateegiliste investeeringute fondi, et investeeringute puudust leevendada. seda oli vaja teha, sest piisavalt raha meil pole ning äh, äh, kasut-, võeti raha siit ja sealt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, horisondist ja nii edasi. sellega sai hoiupõrsasse pisut raha juurde ning äh, meil on nüüd pisut-pisut, oleme ajakavast ees, aga see ei anna meile võimalust venitada, nii et lähme järgmise sõnavõtja juurde. David Denser-Spekk kes on ka VFV äh, äh, sideohvitser. lugupeetud äh, esimees, lugupeetud aseesimees, aitäh, et mind täna siia kutsusite. mina olen KFV ehk ühe Saksa panga esinduse juht siin. ja ma esinen siin oma tööandja nimel, aga tahaksin öelda, et mitte ainult Saksamaal, aga kõikides liikmesriikides on need avalikud arengupangad olemas. Saksamaal on meil ka olemas äh, regionaalsed sellised äh, asutused, nii et KFV on näidis praegu, aga tegelikult sellised struktuurid on olemas praktiliselt kõikides liikmesriikides. kaks asja, mida ma sooviksin teha. kõigepealt selgitada meie seisukohta või meie vaatevinklit teenuse osutajana nii Saksamaal kui Euroopa Liidus, seda esiteks. teiseks sooviksin ma veidikene selgitada seda, miks me siin üldse oleme, miks me peame strateegiliselt oluliseks koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga? Okay. Um, I will first talk a little bit about uh, my institution, then uh, a couple of points on what we or how we see financial instruments,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 mõista, see näitab põhimõtteliselt seda, kuidas me toimime. vasakul pool tulbas on Saksamaa sisene, see on umbes viiskümmend miljardit. see jaotub ühelt poolt VKE-de vahel ja teiselt poolt siis kohalike omavalitsuste finantseerimine. kakskümmend miljardit aastas, see on rahvusvaheline rahastamine. me tegeleme ka Saksamaa rahvusvaheliste eh, laenude rahastamisega. kolm punkti, mida ma sooviksin alla kriipsutada selle slaidiga. esiteks, kui vaatate asja natuke lähemalt, siis te näete innovatsioon, VKE-d energiatõhusus, neid me finantseerime, ehk teiste sõnadega, meie finantseerimisvaldkonnad on vägagi kokku lang-, langevad Euroopa Liidu prioriteetidega ja see ei tule üldse üllatusena no.. muidugi me vägagi järgime seda, mida Saksa valitsus äh, teeb, aga Saksa valitsus omakorda teeb ju suuresti seda, mida tehakse ka Euroopa Liidus, nii et need asjad klapivad omavahel kokku teiseks, Saksamaa jaoks oleme me nii-öelda kõik teenused ühest kohast. punkt. Prantsusmaal on näiteks eraldi VKE-de rahastamise pank, siis on neil eraldi kohalike omavalitsuste rahastamiseks pank ja ähm, arenguprojektide jaoks ka veel omaette asutus. Saksamaal on siis kõik need nii-öelda ühes kohas, kõik teenused ühes kohas. milline võiks see sõnum olla siin Euroopa Liidu jaoks? alati on vaja välja valida igas riigis parim partner ja tegelikult see võib väga erinev olla. meie näiteks Saksamaal teeme praktiliselt kõik need asjad aga näiteks mikrorahastamist Saksamaal meie ei korralda, nii et selles osas äh, tuleb pöörduda mõne teise partneri ju-, poole. see on esimene asi, rahastamisvahenditest rääkides tuleb kõigepealt leida õige partner, see võib olla kas EIB või, või mingisugune muu avalik arengupank, tuleb vaadata, kellel oleks need eksper-, oleksid need vajalikud ekspertkogemused olemas. erinevad potentsiaalsed partnerid tegelevad erinevate asjadega. mida ma veel tahaksin toonitada? Euroopa Liitu rahastamine versus Saksamaa rahastamine grantides. kolm miljardit ähm, aastas saame me Saksamaalt. seitsekümmend miljardit on laenud ja kapital ja mida me finantseerime ja kolm äh, miljardit tuleb Saksamaa eelarvest. mida see näitab? seda, et rahastamisvahendid ei ole universaalne lahendus. meil on väga tihti poliitika kujundajateks, kujundajatega arutelusid, näiteks eh, on võimalik rääkida sellest, et võib-olla Brexiti kahjulikke tagajärgi on võimalik kompenseerida rahastamisvahenditega, rohkemate vahend, rahastamisvahenditega, aga, aga vahel äh, on ka vaja lihtsalt rahastamisvahendite osalust suurendada. seitsekümmend miljardit, ähm, see on siis uus mm, äritegevus ja siis on veel natuke ka Euroopa Liidu toetustega seotud kõik sõltub muidugi sellest, kuidas neid arvutusi teha, aga ma tahtsin öelda siiski seda, et me oleme suuremalt jaolt Saksa pank, tegutseme Saksamaal, aga meie jaoks on vägagi oluline ka Euroopa poliitika kujundajatega koostööd teha. viimane mõte. vasakust tulbas, kui me moodustame uue või käivitame uue rahastamisvahendi VKE-de jaoks siis see on loomulikult hoopis teisest ooperist, kui me näiteks elektrijaama rahastaksime Aafrikas, mis kuuluks parempoolsesse tulpa. meil on mõningaid selliseid rahastamisvahendeid Euroopa Liidus ja siis on alati vaja leida tasakaal. ühelt poolt see rahastamisvahendite arv, mis sõltub omakorda valdkondadest ja teiselt poolt muud asjad. kohalike omavalitsuste rahastamine on hoopis midagi muud kui arenguprojektide rahastamine näiteks. nüüd rahastamisvahendi definitsioon. meil on endalgi olnud väga suur arutelu, et mida ikkagi pidada rahastamisvahendiks. leidsime, et seda on kõige parem defineerida lõppkasusaaja vaatevinklist. kui ta ja saab äh, laenu, tagatise, kapitali, siis ikkagi on tegemist rahastamisvahendiga Euroopa Liidu äh, poolne maha, rahandamisvahend võib olla grant, äh, samas võib meie poolt olla see kombineeritud ka mingisuguse müügiedenduslaenuga. põhimõtteliselt sellel ei ole väga suurt tähtsust, ähm, kui või kas Euroopa Liit annab granti, põhiline on vaadata ikkagi selle lõpptarv, lõppkasusaaja seisukohalt, et kas tema jaoks on see grant või on see rahastamisvahend. ja kuhu sobivad need rahastamisvahendid? sinna, kus on äh, rahavood. tark oleks rahastamisvahendit kasutada just nimelt seal, kus on oodata tulevikus rahavoogusid. näiteks üliõpilaste laenud või õppelaenud, võib eeldada siis, et kui inimene on ähm, saanud hea hariduse, siis ta saab ka hea töökoha ja siis tal on võimalik tagasi maksta see loen. muidugi on võimalik ka näiteks kasutada startupidele Ehm, toetust. infrastruktuuri projektid, noh, elektrijaama puhul on alati võimalik kasutada näiteks rahastamisvahendit, me oleme ka teesid rahastanud Aafrikas. kui me mõtleme näiteks veetaristu peale, alati on võimalik kasutada rahastamisvahendit, kui kasutatakse kasutustasusid selle taristu kasutamise eest, aga see on muidugi vägagi poliitiline otsus. me teame näiteks, vee küsimus on Euroopa Parlamendis olnud vägagi poliitiline. kui mingisugusel poliitilisel põhjusel näiteks ei soovi minta mingisuguse asja eest kasutustasu võtta, leitakse, et see ei ole poliitiliselt äh, hea mõte, et see on avalik hüve, siis sellisel juhul ei ole rahastamisvahend hea lahendus aga näiteks tee või, või sild, et kõik äh, selle tee või silla kasutajad peavad maksma kasutustasu, siis sellisel juhul tekivad ka sularahavood ja taolisele projektile sobib jälle rahastamisvahend. me rahastame ka Süüria pagulasi, Süüria pagulaste haridusprojekte, need on muidugi grantid, sellepärast et nendelt et inimestelt ei saa kunagi oodata, et nad seda tagasi maksaksid. kestlikkus on samuti üks väga oluline küsimus. me ei soovi eriti finantseerida selliseid asju, millelt kunagi ei saa oodata, et need tagasi makstakse meil ei ole lubatud rahastada kõige vähem arenenud riike, ja me seda ka ei tee, sellepärast et need, need on sellised äh, kasusaajad, kellele on sobivad hoopistükkis grantid. ja siis veel üks asi, tegevusvaldkonnad. suuri korporatsioone me tavaliselt ei finantseeri, sellepärast et nendel on niikuinii juurdepääs rahadele kapitaliturgudel nii et äh, poliitika kujundajate vaatevinklist võtmeküsimus on ikkagi see, et kas projektis on oodata sularahavoogude tekkimist või mitte. me ei vaata niisiis ideoloogiliselt äh, grantidele või rahastamisvahenditele. on selliseid asju, näiteks energiatõhususprojektid VKE-dele, kus võime kasutada mõlemat esiteks, ähm, teostatavusuuringu jaoks saab kasutada granti, sellepärast et siis ei pruugi ju VKE-l veel olla mingisuguseid vahendeid ja ettekujutust, kas üldse selle projektiga edasi minna ning siis järgmised etapid, seal kasutatakse rahastamisvahendeid. arenguprojektid, seal on meil ka palju investeerimisgrante Neid kasutatakse näiteks kapitalikulude katmiseks, turu-uuringute katmiseks ja nii edasi, nii et meie vaatevinklist ei ole väga oluline, kas Euroopa poole pealt tuleb tagatis äh, või midagi muud, tähtis on vaadata asja just nimelt selle kasusaaja vaatevinklist mida ma sellega soovin näidata, seda, millistes valdkond- või kus me tegutseme. siin on küll kirjas KFV, aga paljudes asjades on eh, Casa de Positive, ICO Itaaliast ja Hispaaniast vastavalt meie partnerid. vasak tulp, kõik, mis me teeme Euroopa Liidu äh, raames Saksamaal Cosme ja Innofilm. miks me neid teeme? sellepärast, et meie saame pakkuda atraktiivsemaid tooteid, me saame Euroopa Liidu poolseid rahasid ja me saame neid edastada lõppklientidele ja teha neist midagi palju atraktiivsemat. teiseks, me saame koordineerida Euroopa Liidu ja liikmesriigi vahendeid. Startupide puhul on meil või, näiteks võimalik ühitada ähm, Euroopa Liidu poolne rahastus ja Saksamaa poolne rahastus ja luua Saksamaal startupidele nii-öelda üks toode, selle asemel, et tuleks Euroopa Liidu poolt üks toode ja siis siseriiklikult teine. alati on tark luua selliseid tooteid, kus oleks kombineeritud Euroopa Liidu poolne panus ja liikmesriigi poolne panus ja kolmandas tulbas on siis Euroopa Liit ja kolmandad riigid. ka seal on meil võimalik pakkuda palju atraktiivsemaid ähm, tingimusi oma partneritele neis riikides. veel üks oluline on muidu, oluline asi on koordineerimine Hispaania ICI EBRD ehm, ja teisedki on nendes projektides tegevad ja tegelikult me kõik nii-öelda võtame luubi alla enam-vähem samad projektid. kõik istuvad niisiis ühe laua taga, me arutame käsil olevaid projekte, me ühendame jõud kas Prantsuse kolleegide äh, Itaalia kolleegidega, teiste kolleegidega ja meil on võimalik nii-öelda ühendatud jõududega Euroopa Liidu poolt ähm, pakkuda ühiselt midagi nendele kolmandatele riikidele ja see minu arvates tähendab väga suurt Euroopa Liidu poolset lisaväärtust. Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liikmesriigis, see on siis keskmine tulp, meil on ka mõned ühised fondid erinevate liikmesriikide partneritega, aga ka sellised kesksed ähm, partnerid on Broadband Fund äh,, Fond Marguerite ja nii edasi. ja meil on näiteks üks ka energiatõhususe programm. mis siin on tähtis? tähtis, on see, et kõik need instrumendid on erinevate kliendisegmentide jaoks ja neis on ka omad reeglid. kui jutt, meie oleme pisut skeptiliselt meelestatud nende juttude suhtes, et, et peaks olema nii-öelda universaalne lahendus kõikidele, seda me päris ei äh, usu. me mõistame küll, et tervitatav on äh, mingisugune harmoneerimine või ühtlustamine, aga see ei pruugi täielikult sobida sellistele asjadele. nüüd meie kogemused. ma jõuan otsapidi välja juba ka pisut meie soovituste juurde rahastamisvahendid, kui palju neid peaks olema? minu meelest iga poliitika valdkonna jaoks peaks olema vähemalt üks, aga samas ei saa nendega ka liiale minna. kultuurivaldkond näiteks. see oleks mõeld-, see on mõeldud väga konkreetsetele VKE-dele kultuurivaldkonnas. me mõistame seda täielikult, et ähm, võib-olla mõned sooviksid need VKE-d veel kategoriseerida erinevate kultuuri alavaldkondade alla. Need, see aga läheks juba liiga kaugele on neid, kes leiavad, et väga tore oleks, kui kategooriad, alakategooriad oleks jaotatud komisjoni peadirektoraatide järgi, aga, aga sellega võib ka liiale minna. teine asi, paindlikkus. kui on soov teha koostööd oma liikmesriigi subjektidega, see on muidugi Euroopa Liidu vaatevinklist ka atraktiivne, siis tegelikult Euroopa Liidus on turutingimused väga erinevad. viis, kümme, viisteist aastat võiks näiteks Saksamaal pakkuda VKE-le rahastamist mõnes teises liikmesriigis, aga võib-olla oleks võimalik pakkuda vaid midagi kolmeks aastaks. kui on nüüd näiteks mingisugune Euroopa Liidu äh, pandud nii-öelda üks kestvus kogu Euroopa Liidule näiteks grant kaheksaks aastaks, siis sellega on ära lõigatud väga paljud sellest, nii et sellepärast me sooviksime või soovitaksime, et, et äh, seal oleks spetsifitseeritust vastavalt turutingimustele, et võib-olla, et ei saa kõikidel olla sama aastate arv, võib-olla Ungaris öö, ähm, kolm või neli aastat, Äh, Saksamaal viisteist äh, ja nii edasi. universaalsed lahendused võivad toimida suurte taristuprojektide puhul, aga alati, kui on jutt juba väike äh, rahastamisest, siis sellisel juhul on liikmesriikide vahelised erinevused väga suured ja sellepärast on vaja võib-olla suuremat ähm, individuaalset lähenemist. siin on juba juttu olnud Äh, võimend-, finantsvõimendusest ja sünergiast ja finantsvõimendusest ja täiendavusest, äh, need asjad tuleb omavahel tasakaalu seada. me sooviksime, et äh, kvantiteedist läheks kvaliteedi poole üle EFSI kaks punkt null meil on selle kohta ka mõtteid, kuidas seda võiks täpselt teha. veel mõned mõtted, mida ma arvan, et te niikuinii teate. võimendus ja on öö, ähm, kindlasti oluline öö, ähm, rahastamisvahendite puhul ja rahastamisvahendid on selles mõttes ka kasulikud, et, et seal ei saa keegi nii-öelda priiküüdis äh, selle eest sõita. tuleb rõhutada, et meie ei anna grante, me näeme, me anname laene, mis tuleb tagasi maksta laen on ikkagi laen, isegi sellisel juhul, kui ta on vägagi heade tingimustega. ja väga oluline on teha vahet grantide või toetuste ja rahastamisvahendite vahel. ja veel, kõik need kontrollid, äh, mida tehakse grantide puhul, ähm, need toimuvad Äh, pankades äh, rahastamisvahendite puhul peaks olema nii-öelda selline kergem kord. siin on tehniline näide, aga selle ma võib-olla jätan vahele. ja ma püüaksin kohe selle asemel rääkida sellest, miks on kasulik teha koostööd liikmesriikide avalike arengupankadega. esiteks see täiendavuspõhimõte, seda ma juba varem ka mainisin. minu meelest ei peaks edulooks pidama seda, kui me vaatame ainult kas Euroopa Liidu poolset või ainult liikmesriigi poolset abi. minu meelest me peaksime nii-öelda kompleksselt neid asju analüüsima ja seda on võimalik teha partneritega koos, nemad teavad tavaliselt neid raamtingimusi palju paremini, eriti just nimelt väikefinantseerimise puhul nad teavad neid liikme, liikmesriigis saadava olevaid rahastamisallikaid, äh, kohal olevaid inimesi ja nii edasi. meil on näiteks ähm, väga palju koostööd ka regionaalsete pankadega ükskõik, kas need on kommertspangad või, või avalikud pangad, mis asuvad seal linnas näiteks, kus taotleja on. see on väga vajalik ehm, heade ja toimivate rahastamisvahendite jaoks. mida veel? nii meie pangas kui ka partnerite juures me ei tee mingisuguseid ehm, vahet, me ei diskrimineeri põhimõtteliselt on võimalik ähm, meid kaasates jõuda iga pangani igas väikses linnas. kokkuvõte. meie soovide nimekiri. mida me siis sooviksime? kõigepealt seda, et kasutatakse ära sünergia Euroopa Liidu ja liikmesriigi tasandi vahel. teiseks see on tegelikult asi, mida me juba näeme. vaja on tõesti usaldada liikmesriigi partnereid. meil on olemas äh, nii-öelda samba hindamine Euroopa Liidu poolt, me oleme näinud seda, et bürokraatiat on vähem. toon lihtsa näite. soovite saada saja tuhandest laenu oma firmale Saksamaal. Te saate väga atraktiivse toeta, mida toetab Euroopa Liit ja mida loe, toetab ka Saksamaa ja seda on võimalik saada suvalisest väikesest pangast Saksamaal. aga seal on ka miinuspool, seal on neli partnerit, Euroopa Liit, liikmesriik, ehm, KFE ja EIB. nii et neli nii-öelda reeglite komplekti. see tähendab seda, et kontrollikotta ähm,, KFV ja nii edasi, kõik need osapooled, nendel peab olema juurdepääs ka teie firma asjadele ja siis tekibki küsimus, et kas kõik see on asja väärt. sellepärast ma sooviksingi kutsuda teid poliitika kujundajaid vaatama mitte ainult neid teie reegleid, aga vaatama asja selle kasusaaja seisukohalt, et mis on see reeglite komplekt summa summarum, millega tema peab toime tulema. me peame tõesti Euroopa Liidu poolt öö, äh, vaatama just nimelt seda terviklikku pilti. kolmandaks paindlikkus, sellest ma juba rääkisin. turutingimused on erinevad kõige parem oleks see, kui instrumendid säilitaksid teatud paindlikkuse. ja viimane, ettenähtavus, prognoositavus. kulud näiteks. õppelaenude puhul me oleme püüdnud koostööd teha Erasmusega, meil oli kaks aastat läbirääkimisi ja arutasime seda asja ka Euroopa Komisjoniga. tõesti, on vaja palju aega ja energiat investeerida nende rahastamisvahendite asutamisse, meil on Kosmega näiteks ja muudegagi olnud tohutuid edulugusid ühelt poolt on meie panganduspartnerid, teiselt poolt VKE-d, need, kes vajavad aega selleks, et ähm, kohaneda. kui on eelarveprobleemid, kui reeglid muutuvad, siis see tegelikult kõikidele vahendajatele tekitab palju probleeme. see on kõik ja siin ma lõpetan, aitäh! suur tänu teile! suur aitäh ka teie soovituste eest. ja teie üleskutse eest lihtsustada ja paindlikustada kogu protsessi. meie kui parlamendiliikmed kuulame väga tähelepanelikult teie sõnumit. järgmisena saab sõna Anatolio Alonso tänu. suur tänu teile, härra esimees. kõigepealt ma sooviksin teid tänada, äh, teie komisjoni tänada kutsumise eest. minu jaoks on suur rõõm äh, jagada teiega kogemusi finantsinstrumentide kasutamise kohta sellega tegelevast ametist ilmselt oleme eh, kontaktis pisut maisemate asjadega kui eelkõnelejad ja kolleegid ning eh, loodetavasti ka minupoolsed soovitused osutuvad teie jaoks kasutatavateks. ettekanne on viies osas. kõigepealt eh, võrdlen seda kuidas traditsiooniliselt on erinevaid tegevusi struktuurifondides finantseeritud, teisest küljest ähm, räägin uut tüüpi finantsinstrumentidest ning hiljem üritan rääkida sellest, äh, millised äh, on olnud finantsinstrumendid äh, programmides Hispaanias kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja mida praegu teeme. ja hiljem äh, räägin ka sellest, milline on meie visioon praegustest võimalustest ja probleemidest, mis on seotud finantsinstrumentide kasutamise ja haldamisega, eriti eh, praegusel finantsperioodil ning hiljem eh, räägin ka mõningatest eh, uuematest punktidest Omnibussi ettepanekus, mis on seotud finantsinstrumentidega ning ja lõpetan rääkides omapoolsetest soovitustest. kõigepealt kõige tavalisem eh, tüüp on eh, mittetagastatavad abid ning eh, see tähendab seda, on selliseid avalikke institutsioone, organisatsioone, mis finantseerivad ning kui nad on oma kulu teinud, esitavad nad taotluse Ehm, ehm, eh, eh, taotlused eh, kompensatsiooni saamiseks, meie vaatame selle üle, saadame selle Euroopa Liitu. ning see on üks võimalus finantsinstrumentidest abi saada. lisaks sellele on meil võimalik rääkida laenudest ning samuti ka intressidest. siin puhul on võimalus ka äh, valikukõlblikuks, toetuskõlblikuks abiks eh, eh, nimetada mitmesuguseid teisi instrumente ja ettepanekuid eh, ning on olemas ka selliseid tagastatavaid abisid, mis ei ole finantsinstrumendis. teine teine finantsinstrument on siis eh, see, et eh, ürit-, eh, toimub kon-, kontrolliprotsess ehk maks-, tehakse makse fondi, mis annab, toetab riskikapitali kasutamist või mingisuguseid muid vahendeid ning kokkuvõttes see selle instrumenti tehtav makse on, tähendab seda, et tegemist on abikõlbliku kuluga ning seda tõestatakse samuti kogu protsessi lõpus ning selle, seega edastame Euroopa Komisjonile, paludes vahemakset komisjoni poolt hiljem. tuleb eh, rakendusameti poolt eh, see eh, üle vaadata Eh, kes eh, eh, ning nemad siis tegelevad lõpptoetuse saajate väljavalimise ja nendega koostööga. see kõik võib käia kas otse või siis läbi finantsvahendajatega. loomulikult need fondid, mille läbi Euroopa abi edastatakse, tuleb ära kasutada täielikult ning see osa, mis ei ole ära kasutatud, tuleb tagasi anda. ehk siis tegemist on äh, haldustavaga, mis erineb väga tavapärasest toetussüsteemist. finantsinstrumentide äh, ettepanek võeti kasutusele ka eelmisel finantsperioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. enne seda olid need olemas, kuid need ei olnud, nende kohta puudusid konkreetsed määrused ning äh, pärast selle perioodi lõppu äh, on kolmekümne esimesest märtsist olemas juba konkreetsed artiklid mis selliste instrumentidega konkreetselt äh, tegelevad ning äh, rakendusaktide läbi on tehtud veel kaks artiklit, äh, mis konkreetseid eelpool mainitud finantsinstrumente juba praegusel hetkel käsitlevad. ning mina ei tea täpselt, äh, kuidas selle asjaga on, aga mul on tunne, et üks sõna on finants ja instrumentide vahelt puudu. tahaks mõõta, rääkida ka seda, et käivitatud on kaks algatust, äh, mida äh, toetab Euroopa Investeerimispank, ühe nimi on Jessica, teise nimi Jeremy, ühte toetaks, toetab ettevõtteid ja teised linna arenguprojekte ja Euroopa energiapuudujääkide leevendamist. ning milline erinevus on eelnevate eh, projektide vahel, kõigepealt üritatakse, kasutatakse ära olemasolevaid finantsinstrumente ja üritatakse et lihtsustada kasutamist võrreldes eelmise finantsperioodiga. näiteks eh, on eeldefineeritud instrumentide väljatöötamine üks võimalus kus eh, eh, kas-, võetakse kasutusele endale sobivaim finantsinstrument, et eh, selle toetusel tegevus käivitada ja samuti tegemist on siinkohal üsnagi uut tüüpi sammudega. siin on tegemised Äh, näiteks äh, Federi äh, kasutamist traditsiooniliste toetuste maksmisel. näiteks kaks tuhat seitse kuni kolmteist kasutati ära kaheksakümmend viis protsenti Euroopa abidest ning see oli ja sealhulgas seitsekümmend viis protsenti olid mittetagastatavad abid kõigest, kõigest viisteist protsenti toetustest äh, Äh, olid äh, siis mitte tagastatavad abid. ning nende toetustega seoses peab ütlema, et äh, oli ka selliseid valdkondi, mis mõlemat aspekti kombineerisid, ehk siis laenusid oli võimalik kombineerida abidega ja mõnel, mõlemal oli sealjuures seesama kood. nii et võib öelda, et äh, kui mõtleme ainult Federi peale, siis Hispaanias kaheksa protsenti ressurssidest äh, oli pühendatud tagastatavatele abidele, sõltumata sellest, kas tegemist oli finantsinstrumendiga või mitte. mis äh, puudutab nüüd praktilist osa, siis siin kuna need dokumendid olid saadavad, siis eh, võib-olla oleks teil huvitav seda läbi vaadata. ühesõnaga eh, praeguse finantsperioodi alguses eh, oleme kasutanud neljateist finantsinstrumenti, kaksteist neist Jeremy tüüpi, kuid kõigest üks neist sai raha Euroopa Investeerimisfondist, teised tegutsevad rahvusvahelisel tasandil ja äh, sellisel juhul kogu nende instrumentide kogum kasutati üheksasada kakskümmend kolm miljardit eurot ja äh, käivitati sealjuures kaks uut tüüpi instrumenti, äh, mis ei olnud otseselt Jessica kahesaja kahekümne miljoni euro eest ning äh, seda kasutati seitsmekümne viie protsendi ulatuses ehk siis nendest neljateistkümnest finantsinstrumendist asendati e, e, üks, ühe miljardi euroga, kasutus oli seitsekümmend protsenti. milline osa toetusest on mõeldud otsemaksetele? E, nagu ma ütlesin, kaheksateist protsenti on sellised, mis tegelevad intresside suurendamisega ning teine eh, pool olid siis otseselt finantsinstrumendid. praegusel finantsperioodil on nii, et esimene operatiivprogramm on iseenesest oma iseloomult finantsinstrument, mida eh, rahastab Euroopa Investeerimispank. Eh, seega on ta in, on ta, on et teda rahastatakse Euroopa globaliseerimisega kohanemisest äh, fondist ning äh, see on välja töötatud, äh, selle kohta on välja töötatud ka artikkel kolmkümmend üheksa ning see on põhimõtteliselt garantiide fond. meie puhul me kasutasime võimalust Eh, kasutada seda uute laenude jaoks eh, ning eh, tead, sellega seoses on kasutatud või tehtud koostööd erineva, üheksa erineva finantsinstitutsiooniga. tekib üsnagi suur finantseerimise probleem Hispaania vastavate vaateasutustega praegune fond peaks olema täielikult ära kasutatud kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks tükk aega enne seda, kui ähm, finantsperiood lõpeb kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal. reaktsioon on olnud väga positiivne ning äh, garantiifondid äh, on leidnud üheksakümne kuue protsendi osas kasutust ning äh, kuhjumise oht peaks vähenema liikmesriikide tasandil, ehk siis kõik see, mis luuakse liikmesriikides selles küsimuses seoses meie enda ministeeriumi struktuuridega sellel on äh, konkreetselt äh, otseseid kohustusi kõigi üheksateistkümne Hispaania provintsiga ning äh, Eh, see peaks toimima iseseisvalt kõikides Hispaania piirkondades, praegusel hetkel nii see ei ole. ning eh, nagu mitmeaastane finantsraamistik seda ka ütleb, seda instrumenti eh, kasutatakse rohkem, selle kasutamist laiendatakse ning see on kooskõlas pakkumiste ja kokkulepetega, mille on välja pakkunud finantsasutused ning äh, üle viiesaja miljoni on välja äh, pakutud erinevaid laenuvõimalusi. samuti äh, räägime praegu finantsinstrumentidest, mis olid traditsioonilisema iseloomuga ning praegusel hetkel oleme kõik eksante hindamisprotsessi juures, mille järgi Eh, on meil praegusel hetkel ette nähtud veel seitseteist uut finantsinstrumenti käivitada ning eh, toetada need regionaalsel tasandil, ühte neist on toetatud liikmesriigi tasandil ning eh, praegusel hetkel ei ole meil olemas veel konkreetseid arvusid, aga kõige konservatiivsed hin-, hinnangud ütlevad, et see oleks vähemalt miljard eurot ning et Federi puhul Hispaanias eh, võiks öelda, et oleme jõupingutusi kahekordistanud võrreldes eelmise finantsperioodiga. ja eh, seda hoolimata sellest, et eh, praegused globaalsed ressursid kasvavad ning see, mis puudutab nüüd haldusasutusi Hispaanias, siis nendega on seotud mitmesugused eelised ja vajakajäämised. kõigepealt äh, Äh, äh, positiivne pool on see, et tegemist on taaskasutatava fondiga. sellest rääkisid ka meie kolleegid. teiseks loomulikult on hea see, et äh, see on võimalus finantseerida erinevate finantsasutuste poolt mina ausalt öeldes ei kujuta ette, kuidas oleks selliseid projekte võimalik finantseerida, kui ei oleks selleks võimalus luua eraldi fondi ning nagu ma mainisin, on tegemist ka alternatiivse võimalusega riigi poliitikaid finantseerida, mille aluseks on äh, toetused ja laenud. kui äh, organismil on piisavalt varasid, siis on võimalik äh, ka nõuda nendepoolseid äh, äh, vahendeid tagasi ning äh, praegusel Eh, eh, hetkel eh, on tegelikult välja pakutud lahendused positiivsed ja ja see on üks toimivamaid osi finantsinstrumentidest. väga paljudel juhtumitel, nagu ka praegu, on toetuste kogum suur suurem, kui suutakse vastu võtta ning siis äh, oleks likviidsuse saavutamine kõige ähm, olulisem samm edasi. teine küsimus on selles, et fondide toetuseid tuleb äh, hästi kasutada, täielikult ära kasutada, et, äh, et oleks võimalik finantseerida kõiki kasutusele võtvaid projekte ning halduskulud ja eh, määrad on osa instrumentidest, kasutatud instrumentidest, sellega seoses ei eh, kasutata ära tehnilise eh, toetuse vahendeid. selleks ei ole lisakonsultatsiooni vaja taotleda ning veel üks oluline eelis on see, et on võimalik kasutada erakapitali ning eh, seega on võimalus õppida erasektori eh, kogemustest kogu riigis. muid eeliseid kaks tuhat kakskümmend on võimalus eh, võtta kasutusele Euroopa Liidu tasandilt juhitavad finantsinstrumendid ja kaasfinantseerimine võib jõuda saja protsendini näiteks VKE-de puhul Eh, ning see tähendab seda, et kaasav finantseerimiskohustus liikmesriigi pool eh, on null. ning eh, pärast ei ole see kaasjuhtimine muidugi alati nii lihtne, kui esialgu võiks arvata. samuti on võimalus käivitada finantsinstrumente, mis paneks ühe eh, nimetaja alla eh, kõik suuremad eh, prioriteedid, mis on sellega samuti võimalus oma sissetulekuid suurendada ning veel üks fondide finantseerimisvõimalus tähendab seda, et sertifitseerimisvõimalust komisjoni poolt on võimalik kasutada, võttes sealjuures arvesse rahastamise ootused see tähendab, et seda, et ei ole vaja liikmesriigi poolt rahastust kaasa tuua, vaid lepitakse kokku, et eh, juba esimesest hetkest peale on võimalik eh, Euroopa Liidu eh, lahendusi kasutusele võtta. me arvame, et on oluline ka täidesaadvaks asutuseks nimetada, ilma et oleks vaja mingisugust konkurssi läbi viia äh, ning äh, sealjuures saab nende kogemustest õppida. Äh, see on samuti oluline eelis. ma tsiteerisin varem äh, määratud instrumente. praegusel hetkel on üsnagi raske, kui selliseid instrumente kasutama hakatakse mõnes liikmesriigis, kõiki esitatud nõudmisi täita, mis praegusel, mida praegusel hetkeni polnud sugugi mitte eh, lihtsustatud, aga kui tegemist on hea projektiga, siis võib lihtsustamisest prioriteetselt ka rääkida. üks eelistest on ka see, et eh, temaatilise kontsentratsiooni eh, küsimused uuel rahastamise perioodil on, et meetmed on eriti hästi välja mõeldud näiteks eh, süsinikuvaba majanduse arendamiseks tegemist eh, on energiatõhususe suurendamise eh, projektidega ning tegemist on kokkuhoiuga, mis aitab välja arendada tervet ühte majandussektorit ning see kõik on oluline selleks, et haldus institutsioonid ei, eh, ei eh, peaks üksinda sellega tegelema ning peale selle on vaja iga poliitika valdkonna jaoks oma instrumenti ja arvan, et eh, siia ma tõin mitmesuguseid näiteid, neist esimene ütleb, et asi on keeruline, see võtab aega Eh, ning eksante analüüs eh, eh, väga põhjalik ning meie ministeeriumidest üritame kõike võimalikult täpse teha, kõike võimalikult õigesti teha, kuid üritame teha kõik selleks, et, et kõik oleks punkt-punktilt täidetud ning mis finantseerimiskokkulepped, mis käib kaasas iga finantseerimisinstrumendiga kooskõlas rakendusasutustega, ka see on üsnagi töömahukas ning eriti just Euroopa institutsioonide, Euroopa Investeerimispanga puhul on see eriti keeruline, sest nemad on väga nõudlikud äh, ja ja selleks äh, on vaja mitmesuguseid kokkuleppeid, mitte ainult finantseerimis äh, äh, jaoks, vaid on vaja veel väga mitmesuguseid väga keerulisi kokkuleppeid, mida, millega me ei ole sugugi harjunud ja meie jaoks olid need üsnagi pentsikud, väga äh, bürokraatlik ja väga töömahukas ning äh, probleem on ka selles, et, äh, et puuduvad kogemused haldusasutustel ja oleme harjunud toetusi taotlema suurte taristuprojektide jaoks, kuid uut tüüpi finantsinstrumentide kasutamisel ka me ei ole harjunud ja see pisut hirmutab meid ning üks oluline aspekt, äh, mida arvesse võtta, äh, on ka määruse keerukus. Äh, kalduvus on üle reguleerida ning tihtipeale on väga raske nõudmistest ka otseselt aru saada. alguses olid määruses mõned üksikud artiklid, nüüd on neid üle kümne ja Eh, eriti keerulised on need, mis puudutavad ühisseisukohti, neist on tõesti raske aru saada ning delegeeritud õigusaktide puhul eh, on artikleid lausa neliteist või rohkem isegi ja eh, see tähendab mitmesugu-, üle neljateistkümne suunise, mille komisjon avaldas, millele on tõesti paranormaalne sisu, need ei ole Eh, otsesed eh, normatiivid, kuid kasutatakse nii, nagu need oleks ning eh, nende mõjud on veelgi drastilisemad kui siis, kui tegemist oleks tegeliku normatiiviga. ning siin on ka suur hulk erinevaid piiranguid, millest on raske aru saada, näiteks meie täheldasime, et keeruline on kombineerida abisid ja äh, Eh, toetuseid ja finantsinstrumente ning eh, see juhtus eh, üsnagi hiljuti, et meil tekkis rakendusfaasi osas kõhkluseid, meile tundus, et neid kahte asja on võimalik kombineerida. komisjonile esitasime küsimuse, komisjon vastas, et peaks olema võimalik, kuid samas, kui me olime need kaks lehekülge vastust läbi töötanud, siis tekkis tunne, et see siiski ei ole võimalik, see kombineerimine ning äh, see toob kaasa olukorra, kus äh, tekib äh, õiguslik ebakindlus, hoolimata sellest, et määrus on olemas, on see iseenesega vastuolus ning sellega seoses on seda keeruline rakendada. näiteks ringleva kapitali puhul on seda eriti eh, keeruline kasutusele võtta ning peale selle tekib eh, pidevalt riskimoment, kuigi me oleme seda riskinud ja eh, seni pole veel midagi paha juhtunud. ning teised aspektid veel selles osas, asi keerleb pidevalt ühe punkti ümber, aga arvan, et lõpuks sellised finantsinstrumendid lähevad kaugemale Eh, kui arvata võiks eh, ning kokkuvõttes eh, finantsinstrument, mis, millel ei ole kaasfinantseerimist liikmesriigi tasandil, oleks pidanud, selle oleks pidanud ainult kõrvale jätma ning siin on näiteks ka igasuguseid info taotlemisvõimalusi, mis on praegusel hetkel väga põhjalikud ning mis puudutab kontrolli, siis kui me räägiksime siin eh, toetustest, eh, siis tuleks üle vaadata eh, kulud, investeeringud, Eh, millise iseloomuga on olnud investeeringuid, milline on eh, välja töötatud projekt, aga eh, siin me räägime laenudest ning seega on hinnatud institutsiooni finantsvõimalusi ja tihtipeale ei ole raske, ei ole kerge teada, kui kaugele võib minna, sest näiteks ringkapitali puhul on väga raske teada, millisel hetkel on kasutusele eh, vaja need võtta, eh, kas eh, aasta pärast, kahe pärast ja mida kontrollitakse, kas kulusid või investeeringuid. ning see kõik ei käi, ei ole kooskõlas ettevõtte plaan, äriplaaniga, siis tuleb sanktsioneerida, aga ühesõnaga tegemist on sellise probleemiga mis on seotud äh, toetuste kasutamise kogemusest uues valdkonnas, mis ei äh, sarnane endisele süsteemile ning äh, need rahv-, raskused, me ütleme alati kohalikele omavalitsustele, et nad üritaks kokku leppida, nagu meie seda üritame teha liik-, riigi tasandil, meil Eh, on üsnagi raske leida finantsvahendajaid ning eh, sellel eh, kõigel on otsesed takkajärjed ka erasektoriga koostöö tegemisel, sest vahefinantseerijad mõtlevad asja väga pikalt läbi, enne kui nad selliseid instrumente on valmis üle võtma ning loomulikult kui räägime erakapitali ligimeeletamisest, kui tegemist ei ole otsese vahendamisega, vaid ka eh, kapitali leidmisega, siis äh, igaüks, kes peab omapoolseid, äh, omapoolset kapitali kasutama, mõtleb selle üle kümme korda järele. ning äh, mis puudutab auditeerimist, siis peab, seda peab tegema auditeerimisasutus ning see toimub ex post ja see Eh, muidugi ka tekitab kõhklusi selliste instrumentide kasutamisel, eriti investeerimispanga eh, puhul, sest eh, kes tegelikult, kes tegelikult neid vahendeid ja instrumente haldab, sellega seoses tekib rohkem küsimusi kui siis, kui me ise seda haldamistööd peaks tegema ja ütlema peab ka seda, et näiteks praegusel juhul, kui finantsinstrumente see, sellega tegeleb vahendaja, sellega tegeleb mingisugune selline amet, mis on harjunud ametit, toetuste haldamisega, siis enamasti ei, ei, ei teki nendega mingisuguseid probleeme. ning äh, siin ma tegin nimekirja erinevatest määrustest, äh, õiguslikest alustest ning lõpetuseks tahaksin äh, tsiteerida mõningatest uuematest aspektidest midagi omnibus määruses, et arvan, et see on väga huvitav, peab vaatama, milliseid võimalusi ta meile annab ning peaks mõtlema ka selle peale, Eh, milline on selles eh, osas Junckeri fondipoolne panus, et peaksime mõtlema eh, ka selle peale, milline instrument peaks olema juhitud Euroopa tasandil ning kaasfinantseerimistasand oleks sellisel juhul sajaprotsendiline nii arvan, et äh, selle fondiga astutakse tubli samm edasi, teine edusamm on see, kui on võimalik kasutada äh, VKE-de poolseid projekte, mitte tingimata äh, programmiga, vaid prioriteediga, mis on programmis ära mainitud. ning siin on ka mõningaid selliseid aspekte, mis meid muretsema panevad, nagu näiteks auditeerimisküsimused meile on see murettekitav, sest vastavalt eh, ettepanekule, mille Omnibussi määrus välja pakub, eh, um, on, on eh, ei toimu auditeerimine liikmesriigi vastutavate asutuste poolt. probleem on selles, et sellised kohustused ei kao ära Eh, investeerimispanga puhul eh, kõigi nende asutuste juures, kes investeerimispangaga koostööd teevad, eh, kes on liikmesriikide kontrolli alla pädevuses ning siin võivad tekkida mitmesugused komplikatsioonid, mida on raske isegi ette kujutada, nii et meil võib tekkida siin igasuguseid jamasid, kui üritame kontrollida selliseid valdkondi, mida keegi teine juba kontrollib ning lõpetuseks soovitused, arvan, et see, mis äh, ma ütlesin, aitab ära arvata, äh, mida ma äh, ka soovitan, ehk siis, et finantsinstrumendid peavad olema kooskõlas väljaspool struktuurifonde, need peavad olema omavahel kooskõlas ja sellega seoses on meil vaja selgeid, täpseid eh, instruktsioone, ei ole vaja üle reguleerida, teisest küljest oleks eh, vaja eh, samamoodi käsitleda laenusid, finantsabi nagu ei tohiks seda käsitleda nii, nagu käsitletakse toetuseid, mis õnnetuseks praegu nii on praegune määrus ütleb, et, et tegemist on äh, finantspanustega programmi poolt finantsinstrumentidele, mis hiljem edastatakse äh, finantsabina, mis on osa finantsinstrumentidest. ehk siis äh, see tähendab seda, et kiusatus kasutada finantsinstrumente vigaselt on väga suur ning samuti oleks vaja kasutada ka piiravaid määruseid, näiteks kombineerida toetuseid ja laenusid. näiteks siin on üks lause määrusest ning finantsinstrumendi toetus peab olema osa operatsioonis Eh, mille kulu on teistsugune kui kõik teised eh, abiallikad, miks see nii on? ehk siis, kui on mingisugune kümneprotsendiline nõue eh, ning on vaja lisandfinantseerimist sellele toetusele lisaks, kui sooviks garantiifondide toetus, siis ei saaks seda teha, sellest ei ole võimalik lihtsalt aru saada ning lõpetuseks veel üks äh, soovitus, leian, et äh, oleks vaja toetada äh, liikmesriikide valitsuse pädevusi, kes on võimalikud õiguskindlalt kasutada finantsinstrumente vastavalt oma õiguslikele tavadele. Neid ei tohiks piirata liialt keeruliste nõudmistega ja suunistega, mis äh, kokkuvõttes äh, äh, on need normid muutunud juba kohustuslikeks, meil peaks olema siiski suurem õiguskindlus, peaks olema suurem toetus liikmesriigi pädevatele asutustele ning audiitor, kes selliste, selliste tüüpi tegeleda selliste tüüpide äh, plaanidega ja peaks hiljem ütlema, et äh, osa on kasutamata, tuleb tagasi maksta, aitäh. suur tänu, äh, senora. kasutan nüüd võimalust, ütleb härra esimees, tervitada ühtlasi ka külaliste gruppi. siin saalis meil on väga kõrgetasemeline külaliste grupp, nimelt et äh, üle terve maailma on koos äh, komisjonide esimehed siin. nimelt toimub Euroopa Parlamendis äh, seminar, mis on mõeldud just nimelt komisjonide esimeestele siis erinevatest parlamentidest. mina küll aseesimehena tahaksin siis tervitada teid, härrad ja prouad esimehed siin Euroopa Parlamendis. aga Läheme siis nüüd äh, rahastamisvahendite äh, huvitava maailma puurimisega edasi. viimasena, kuid äh, kindlasti mitte vähem olulisena, saab sõna proua Susanna Hargitai, kes võrdleb siis omavahel rahastamisvahendeid ja toetuseid. nii et palun, proua Hargitai, teil on sõna kahekümneks minutiks suur tänu ja suur tänu ka selle küllakutse eest tänasele arutelule. ma tahaksin jagada teiega mõningaid mõtteid siis meie vaatevinklist, nimelt Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga seisukohtadest. võib-olla te ei tea, mis institutsiooniga on tegemist, tegemist on rahvusvahelise finantsinstitutsiooniga, mis keskendub erasektori arengule üle seitsmekümne viie protsenti meie portfellist on suunatud äh, erasektorile. tegutseme Kesk- ja Ida-Euroopas, Euroopa Liidu kaheteistkümnes liikmesriigis, mõned nendest liitusid Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat neli, teised aastal kaks tuhat seitse ja praegu äh, tegutseme siis äh, piiratud mandaadi, ajaliselt piiratud mandaadi alusel ka Kreekas ja Küprosel. meil on teenuste hinnaks turuhinnad ja tegutsema riikides äh, vastavalt siis meie põhilisele eesmärgile olla täiendavaks. kaheteistkümnes Euroopa liikmesriigis Ehm, peame siis arvestama selle, kui suured on Euroopa struktuuri- ja arengufondi vahendid nendes liikmesriikides, tavaliselt on need seal madalamad kui mujal Euroopas, keskendume siis omakapitali rahastamisele, kohalike ettevõtete rahastamisele ja niinimetatud mm, madala süsinikusisaldusega ehm, tööstusele üleminekut ehk siis eh, rohestamisele keskendume keskenduksin võib-olla nüüd aga oma sõnavõtus teistele valdkondadele kui teised eelkõnelejad. kõigepealt, kas meil on vaja toetusi jätkuvalt? jah, nende rahastamisvahendite kuju on justkui nagu kivisse olnud raiutud, äh, aga nagu teisedki on öelnud, äh, tundub, et praegu pendel liigub rohkem rahastamisvahendite poole. meie oleme toetuste ehk siis nende grantide valdkonnas äh, transpordi infrastruktuuri valdkondades olnud vägagi tegevad oma pangaga. ja teiseks, ja üks eelkõneleja seda ka juba mainis, kas finants, vabandust, rahastamisvahendid toetused täpsemalt on siis heade poliitiliste reformide asendajaks või võivad need kaks omavahel käsikäes käia, aga enne kui ma räägin Euroopa Liidu kaheteistkümnest liikmesriigist, kus meie tegutseme, ütleksin, et äh, Rekonstruktsiooni Arengupank, TBRD, äh, suhtub natukene teistmoodi toetuste kasutamisesse Euroopa Liidust väljaspool ja seal meil ei ole mõju. see, kuidas me kasutame ähm, Kagu-Vahemere piirkonnas, Lääne-Balkanis, äh, ma arvan, et seda me saame mõjutada äh, aga rahastamiste toetuste puhul ma ütleksin, meie valik on äh, olnud selektiivsem äh, kui äh, Euroopa Liidu liikmesriikide puhul nendes piirkondades. me teeme erisusi tegevuse tüübi osas, mida me rahastame, see peab olema peaasjalikult kommertstegevus või peab hõlmama siis endast ka baasteenuseid, millised sektorid või turud on need, kus me tegutseme, kes on kasusaajad ja kas me tegutseme ühes konkreetses piirkonnas mõnes riigis. ja me lähtume mõnedest väga selgetest põhimõtetest, mis siis suunavad EBRD eh, investeeringuid erinevatest riikidest Marokost Poolani, Ukrainast Kesk-Aasiani. kõigepealt me peame eh, vältima seda, et me erasektori surume turult välja nagu erinevatel aruteludel ka öeldi, mina pean tõestama oma aktsionäridele, sealhulgas ka Euroopa Liidule kui aktsionäridele, Euroopa Liidu aktsionäridele, et turutest on läbitud. me peame toetuste kasutamist äh, juhtima niimoodi, et me ei panustaks abist sõltuvusse sattumisse ja kolmandaks tuleb tagada see, et projektid ähm, toovad endaga kaasa pikaajalise majandusliku ja finantsstabiilsuse ja et need projektid ajas siis püsiksid ka ilma toetuseta. seega poliitikate reformi alane tegevus äh, ja, ja klientide tõeline muutmine on meie eesmärk meil on siis oma sise-eeskirjad toetuste ja lisafinantseerimiste ähm, kasutamiseks, äh, seda siis äh, koostöös erinevate finantsturu rahastamisvahenditega, mis me oleme ise välja kujundanud. ja eesmärgiks on siis äh, lisakulude katmine, turu läbikukkumisest on siin juba räägitud, oluline on muidugi see, et kas piirkond ise suudaksid rahastada neid piirkondi või projekti, projekte. EBRD üritab alati kasutada äh, säästvalt äh, meie vahendeid, et äh, võimendust suurendada. Ähm, tavaliselt toetused meil on viis kuni, see võimendusefekt on viis kuni, viie kuni kuuekordne nüüd, kui me räägime Euroopa Liidu kaheteistkümnest liikmesriigist, siis kus me tegutseme ja me oleme veendunud, et mõned nendest põhimõtetest peaksid olema sealgi kasutatavad kuid räägiksin siis peaasjalikult nendest valdkondadest, mis toodavad tulu. transport, energeetika, infrastruktuur, kapitaliturgude väljaarendamine, omakapitalitoetus, VKE-de toetus ja nagu ma ütlesin, madala süsinikusisaldusega majandus meie jaoks äh, programmide hea kujundus, äh, nii nagu mitmeaastase finantsraamistiku perioodi puhul on olnud ka näha, hakkab pihta operatiivkavadest ideaalselt oleks siis see, see koht, kus äh, ex-ante puhul viiakse läbi, ähm, viiakse läbi ex-ante analüüs nii äh, toetuste kui ka rahastamisvahendite osas. loodetavasti ei oleks need ex-ante hinnangud üle saja viiekümne lehekülje ja jumala eest, mina olen neid äh, lugenud läbi üsna palju, kus on tühja juttu väga palju, aga ei räägita investeerimisstrateegiast, kuidas toetuseid ja rahastamisvahendeid saaks omavahel siduda, poliitilisi eesmärke on väga Äh, õilsaid seal olnud, aga kuidas ja mida rahastatakse, on seal tihti olnud väljas. rääkimata sellest, et räägitaks, millised poliitilised reformid viiksid jätkusuutlikumate ja ajas püsivamate lahendusteni. Kesk- ja Ida-Euroopas oleme me näinud seda, et äh, kui keskendutakse nendes piirkondades siis pigem rahastamisvahenditele, ma ei räägi siin tervishoiust või haridusest, tundub, et äh, me justkui tõmbasime hambaid välja ükshaaval korraldusasutustelt, kes arvasid, et neil on niikuinii nii juba täielik peavalu äh, toetuste äh, maksimeerimisega. teiseks, rahastamisvahendid eeldavad ka täitsa teistsugust rakenduskava, see peab olema palju kõrgetasemelisem, mis on toetuste puhul head ja halva mida meie oleme näinud äh, oma tegevuse puhul, meie oleme näinud seda, et toetused on mänginud väga olulist rolli investeeringute toetajad, toetajana, mis äh, alati ei pruugi kasu kaasa tuua. näiteks kui me oleme kaasfinantseerinud regionaalsete teede ehitust või parandust, siis selline tegevus tegelikult tulu otsest ei too, aga kaudne tulu on olnud märkimisväärne et äh, regionaalse kaasatuse eesmärki näiteks äh, täita. toetused rahastavad projekte, mis äh, iseseisvalt ei suuda erasektori vahendeid ligi tõmmata. Neid projekte on olnud nii idufirmade tasandil, infrastruktuuriprojektide puhul, aga isegi keskkonna taristu investeeringuid on olnud nende seas ja toetused võivad võtta sihikule kasusaajad ja Äh, aidata kaasa investeeringute varasemale saamisele, mis muidu võib-olla oleks tulnud viie-kümne aasta jooksul. loomulikult mina keskkonnasõbrana tahaksin rõhutada neid projekte, mis puudutavad madalale süsinikusisaldusega majandusele üleminekut, projektid, mida ei saa lükata ajas edasi ja jääda ootama. toetuseid üldiselt peetakse keerulisemateks äh, vahenditeks, äh, seda on kogemus näidanud, aga meie ütleksime, et kui me vaatame toetusskeemide kujundamist, seda selles kontekstis, et milleks seda kasutatakse ja kuidas seda võiks kasutada kombinatsioonis rahastamisvahenditega läbi Euroopa Liidu rahastamisvahendite või teiste rahastamisvahenditega koos, mis on siis ka, mis on siis siseriiklikul tasandil või rahvusvaheliste arengupankadest tulemas, siis neid tegelikult ei ole väga raske äh, rakendada või kujundada nagu ma ütlesin, transport äh, lõikab äh, toetustest palju kasu ja peakski lõikama, me oleme näinud, et oluliselt on kiirenenud Euroopa Interconnection äh, projekt tänu toetusrahastustele, rääkisin juba regionaalsetest maanteedest, võiksin rääkida raudteedest, aga ja nagu ma saan aru, mul on veel kümme minutit äh, kõneaega ja seda kordan ma kümne viimase minuti jooksul kindlasti veel, et äh, see nõuab, et reformid pannakse pakkumi, et äh, reformid lükkaks käima. nimelt, kas me räägime maanteedest, raudteedest, raudtee ümberstruktuurimisest, või projektide rakendamisesse, siis toetused võimaldavad koheselt rakendada. näiteks äh, hoolduslepingud äh, uute teede jaoks peaksid olema projektide lahutamatu osa. ja ärgem unustagem seda, et isegi transpordisektoris võiks mõelda erasektori kaasamisele rakendusfaasis ja on ka mõningaid äh, häid äh, näiteid, viimane nendest näiteks äh, Slovakkias, kuidas rahastamisvahendid saab kasutada selleks, et avaliku erasektori partnerlus maantee rahastamises esile kutsuda. ja siis toetuste selektiivne kasutamine, näiteks regionaalsete ühenduslülide loomiseks või Euroopa energiatarnekindluse tagamiseks on ennast tõestanud aga alles hiljuti, kaks nädalat tagasi rääkisime me Eh, sellest, et kas eh, Euroopa ühendamise rahastu toetuste kasutamine, kas selle mm, tulusust tuleks eh, mõõta toetuse maksimeerimisindeksiga või ei, praegu on see piiriüleste kulude kalkuleerimise osa ja kui toetus on olemas, ja ke-, kusagilt ei tule parematel tingimustel rahastamist, kui on toetus, siis see võiks olla motiveerivaks selle toetuse andmine ka teistele investeerimiskavadele. Kesk- ja Ida-Euroopas on väga palju maapiirkondades äh, toetustega projekte käivitatud, vee- ja reovee haldusprojekte palju ja palju nendest oleks jäänud olemata ilma toetusteta. aga äh, poliitiliste reformidega, poliitikareformidega oleme jäänud maha EBRD puhul on üsna oluline see, et äh, reformid jätkuksid, mis me, me räägime ähm, kulusid katvate tariifide sissetoomine, toetuste äh, vähendamine, et perioodiliselt oleks, et faaside kaupa oleks võimalik siis sisse tuua kulud katvad tariifid, erasektori äh, kaasamine nendes valdkondades, eriti mis puudutab siis tahkeprügi käitlemist aga oluline meie jaoks on äh, toetuste kasutamine investeeringute hoogustamiseks ja need ei tohiks, need toetused jääda viibima. VKE-de rahastamine, kaks olulist valdkonda või konkreetsemat valdkonda meie jaoks, kus toetused on väga hästi äh, käima läinud, on äh, idufirmade rahastamine, innovatsiooni toetamine kuid Horisont kaks tuhat kahekümne rahastamisvahend on siin muuseas suureks täienduseks. Äh, rohelisele majandusele ülemineku puhul jah, ütleksin toetustele, aga jah, ainult siis, kui seda kasutatakse äh, inten-, äh, motiveerivana ja kasutatakse väga kokkuhoidvalt ja säästlikult. nagu kolleegid ütlesid, liigutakse selle poole, et investeeringud energiatõususse hakkaksid ka tulu tooma ja sellised turud on juba välja arenemas, sealhulgas ka EBRD rahastamise toetamisel Poolas, Slovakkias, Bulgaarias kus kümne, kahekümne protsendine tilluke toetus võib tohutut mõju äh, avaldada suurtele infrastruktuuriprojektidele. kas toetused on paremad või halvemad kui rahastamisvahendid. ma ei tea, rahastamisvahendid tunduvad mulle olevat keerulisemad kui toetused, kuigi see ei peaks nii olema. rahastamisvahendid on toetused, äh, laenud, äh, omakapitalitoetus. raskus on nendega see, kuidas neid hallata, mitte pigem nende loomine ei ole raske kui selline. meie arvame, et rahastamisvahendite roll ja turuaukude täitmise äh, roll on ilmselt selgem kui toetuste äh, kasutamist põhjendavad argumendid, nii et nad on üsna atraktiivne äh, vahend kindlasti, arvestades seda, et eelarvevahendid liikmesriikides on piiratud. ja ähm, neid saab pidevalt uuesti kasutada ja, ja kindlasti äh, rahastamisvahendid äh, suudaksid ilmselt erasektorist äh, suuremaid vahendeid mobiliseerida kui toetused. kuid samas tuleb tunnistada, et Kesk- ja Ida-Euroopas on rahastamisvahendid tegelikult praegu alles hälilapse rollis, sest et nende jaoks ei ole mitte ainult vaja korralikku kujundust, vaid ka rakendamissuutlikkust ja ei ole juhuslik sugugi see, et meie oleme keskendunud riikidele, et me näeme, et rahastamisvahendid äh, on kõige edukamad nendes riikides, kus siseriiklikud süsteemid on kõige tugevamad ja, ja rahastamise finantsasutused samuti. ja rahastamisvahendite rakendamise jaoks äh, on, on vaja koondada kogemusi ühte kohta ja niimoodi toetada siis äh, nende edukust ma tahaksin mainida kahte valdkonda, kus meie meeles on rahastamisvahendite kasutamine natukene problemaatiline. kõigepealt garantiide kasutamine paralleelselt toetusskeemidega. eelkõnelejad on juba viidanud sellele, et selliseid paralleelseid skeeme on. me ise oleme võtnud VKE-de rahastamise äh, koos First Loss tagatisega vaatluse alla meie toetaksime seda, et Euroopa tasandil ja siseriiklikul tasandil asju äh, harmoneeritakse, sest praegu äh, toimub kannibalism turgudel nii-öelda ja rahastamisvahendid äh, on ainult üks äh, problemaatiline valdkond, kui me lisame sinna toetusskeemid, ähm, siis on tegelikult väga raske otsustada VKE-del, millise programmi nad valivad. aga ka valitsustel on väga raske mõõta siis erinevate programmide tulemuslikkust. teine valdkond, kus me oleme näinud rahastamisvahendite äh, suurt lainet, puudutab omakapitali toetusi. meie meelest äh, praegu on äh, Kesk- ja Ida-Euroopas piisavalt rahastamisvõimalusi omakapitali toetusteks, eriti turu nõudlust arvestades. meil oleks vaja riskikapitalifonde rohkem rahastada ja kindlasti on oluliselt äh, rohkem vaja äriinkubaatoreid ja nii-öelda ärikiirendajaid rahandada. kuid äh, see eeldab, et äh, nii investeeringute kui ka inves-, investeeringutoetuste võtu järgne edu on, on siin olulisteks argumentideks fondi juhtide valik on, haldajate valik on muidugi kõige olulisem, võib-olla isegi kui me tahame omakapitalilt rahastatud turge toetada, mitte ei tahaks teha üks, pidevalt üksikuid siis süste. mõnedes tegevusriikides oleme näinud, et uued omakapitalifondid on tulnud äh, avaliku sekkumise järgi äh, järel turule, äh, alarahastatud, väikese omakapitali VKE-dele meie jaoks on aga kõige olulisem äh, see, milline on äh, potentsiaal ja kui riiklikult äh, finantseeritakse ettevõtteid lihtsalt sellepärast, et omakapitali on liiga vähe, siis see ei too kaasa mitte midagi, eriti omakapitaliturgude arenguks. ja siis nüüd meie kogemusest veel mõned järeldused ma rääkisin sellest, kui palju me tegeleme rahastamisvahendite ex-ante hinnangutega, mis tegelikult on olnud suhteliselt mõttetud, kui te nüüd lubate. vähemalt need, mille meie oleme lugenud. seal ei olnud sees äh, mitte midagi äh, finantsinstrumentide vabandust, rahastamisvahendite versus toetuste kohta ja väga vähe on seal räägitud äh, rahastamisvahendite rakendamiseks. teiseks me tahaksime öelda, et toetused äh, investeerimistoetused peaksid käima käsikäes poliitiliste reformidega, ma oleksin väga ettevaatlik äh, küll siin tingimuslikkuse mainimisega, aga meie jaoks äh, mõte seisneb tõesti selles, et äh, Äh, toetused toovad kaasa protsessi, olgu siis investeeringute valdkonnas, VKE-de rahastamise valdkonnas või siis äh, energiatõhususe ähm, investeeringute osas. ja toetuste intensiivsus kujundamisfaasis ei peaks olema suunatud mitte ainult riigiabi nõuete täitmisele, vaid see peaks sillutama tee jätkusuutlikkusele ja peaks äh, seega ligi tõmbama ka rahastamisvahendid või erasektori vahastamise Äh, sihikule võetud äh, valdkondade rahastamisel. kaks valdkonda veel, millele viitaksin kõigepealt, kujundage palun välja toetuskavad, aga ka rahastamisvahendite programmid koos tehnilise abiga. praegu, kui me oleme rääkinud äh, riiklike äripankadega, siis nad ütlevad, et neil ei ole piisavalt vahendeid tehniliseks abiks. meie sekkume ja oleme rahastamisvahendite puhul ka kaasatud, on tehniline abi väga oluline. mitte projekti kujundamisel, vaid suutlikkuse suurendamisel lõppkasusaajal. olgu see nii näiteks tahke prügikäitlemisfirmade puhul, VKE-de puhul, sama on see lugu projektide kujundamisel, mis puudutavad äh, finantsvahendajate tõhususe suurendamist, meil on vaja täiesti äh, meil oleks vähe palju selliseid tehnilisi abiprogramme. selles valdkonnas liigub palju mõtteid praegu. meie oleme oma lemmikud välja toonud ja praegu me siis korraldusasutustega oleme pidevas koostööd kaheteistkümnes Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriigis paar päeva tagasi toimus meil kohtumine kolleegidega Euroopa Komisjonist ja rääkisime välisinvesteeringute kavast ja rääkisime ka Euroopa tagatisest, mis on tulemas. ja jällegi öö, äh, tekkis, kerkisid esile mõned uuenduslikud ideed selle kohta, kuidas äh, avaliku sektori vahendeid saaks kasutada avaliku, avalike hüvede tagamiseks, aga erasektori toetusel ja meie arvasime, et me peaksime Euroopa tagatisega välistegevuseks et, et seda kogemust, mis me nüüd selle välisinvesteeringute kava pealt saame, võiksime kasutada ka siseinvesteeringute jaoks. suur tänu, et äh, te ajakavast kinni pidasite, proua direktor ja nüüd siis äh, aruteluks aeg, küsimuste-vastuste voor ja kõigepealt annaksin, tahaksin tervitada meie raportööri ja annaksingi talle kohe sõna. tänu teile, esimees. mul on tõesti küsimus. ma mm, valmistasin selle ette sõnavõtte kuulates, kuigi loomulikult äh, osaliselt viimane kõneleja ka vastas juba sellele küsimusele, sest äh, sellel, kui ma kuulasin, nägin, et äh, analüüsiti erinevaid äh, rahastusvahendeid, millest mõned ei töö, toimi eriti hästi. millest rääkisid kaks esimest kõnelejat ning, ning teie kogemuste järgi, millist tüüpi rahastusvahendeid me peaks säilitama ning äh, võttes arvesse, millised on tulemused ja tagajärjed, mille, äh, millel on olnud, mis on olnud vähetõhusad, tuleks välja jätta. ning äh, valdkonnad, milles praegu, mille, mis valdkondades praegu tegutsetakse, kus oleks rahastusvahendite rolli vaja tugevdada seoses eh, eh, investeerimisvajadust, vajadus on praegu endiselt väga suur eh, ning samas ei suuda meie rahastusvahendite abil Euroopa eelarvet piisavalt hästi realiseerida, aitäh teile uh,. I m sorry, Adar, your questions were to aitäh, kas need olid kellelegi konkreetselt või kõikidele? selguse huvides võtaksin ühe küsimuse korraga ja siis annaksin selle vastamisjärje nüüd kõnelejatele, kes soovib vastata raportööri küsimusele. Some, somebody cast the first stone, please. kas keegi oleks valmis alustama, otsa lahti tegema? no ma püüan mina rääkisin sellest, et üks põhiline, esimene asi on luua rahastamisvahendid väga spetsiifilisele sektorile, näiteks loomingulistele öö, ähm, valdkondadele. ja, ja siis on, osad on äriühingud, osad on VKE-d, kas nad on head või mitte nii väga. mina ei hakkaks konkreetset rahastamisvahendit looma. ja siis on muidugi veel mõningaid valdkondi, mis on väga head rahastamisvahendite kasutamiseks. seal on ka võimalik tulu tagasi teenida, aga seal on vaja eh, väga spetsiifilisi vahendeid, näiteks energiatõhusus, hoonete energiatõhusus, seal on nii palju aspekte, mida on vaja äh, arvestada, omanikud ja nii edasi. on selliseid sektoreid, kus rahastamisvahendid on väga head. võib vaadata ka linnaarendusfonde. ühesõnaga, on kohti, kus need vahendid sobivad väga hästi. paljud inimesed on öelnud, et nüüd meil on rahastamisvahendid eh, olemas linnade jaoks teeme kohe samasugused ka maapiirkondade jaoks, vaat mina ei saa sellest loogikast aru ka kahjuks. et, et kas, kui ühes kohas on rahastamisvahend olemas, et kas siis loome igal pool mujal ka, et kui hoonetele rahastamisvahendid eh, toimivad, et kas siis kohe järgmisena võtaksime järjekorda maapiirkondadele rahastamisvahend, muidugi kui võtta põllumajandusettevõtjad et eh, noh, muidugi neil on ka võimalik raha tagasi teenida, näiteks kas või maa, hotellid maapiirkondades ja nii edasi, aga me ei saa niimoodi nagu blanco seda ette kujutada, et et kui ühes kohas sobivad, siis teis-, siis võib igal pool neid asju kasutada. võib ka olla sellise valdkonnaga tegemist, kus areneb ja areneb näiteks energia, aga siis mingisugusel hetkel muutub ta niivõrd hästi toimivaks, et ei ole enam vaja mingisugust äh, avalikku sektori toestust. ja muidugi see võib olla väga erinev sektoriti. Ähm, mõnes sektoris võib juba paari aastaga toimuda selline areng, et ta enam ei vaja rahastamisvahendeid, aga võib-olla keegi teine sooviks ka veel täiendada. proua Hargitai. vaid paar mõtet, aga üsna sarnaseid. minul tuli neli asja mõttesse. me oleme näinud ähm, kõik rahastamisvahendite hulgast kõige riskantsemaid Need on sellised, kus täiendatakse millegagi ja seal tulevad kohe meelde startupid. riskikapitali võla rahastamine, vaat see on selline asi, kus Euroopa rahastamisvahendid puuduvad täielikult. siin puu-, võiks kasutada USA eeskuju ja võiks kasutada neid vahendeid selleks, et tekitada pankades suuremat isu äh, nende finantseeringute vastu. ja veel, kapitaliinvesteeringuid on ikka veel vaja innovatsiooni toetamiseks, kui seda teevad näiteks inkubaatorid ja nii edasi. on muidki valdkondi veel, kliimamuudatuste ka seonduvad rahastamised, seal peab olema väga selektiivne. tuuleenergia, päikeseenergia, need on sellised kohad, kus rahastamisvahendeid ei pruugi enam vaja olla, aga bioenergia või siis koos energia loomine, need võiksid olla sellised, kus neil oleks kasutust. ja siis ka ESCO firmadega koos võib-olla tegutsemine energiaprojektide alal. ja siis põllumajandustööstus, see on nii-öelda orvuseisundis. põllumajandus on teine lugu, aga põllumajandustööstus, see kindlasti saaks kasu nendest asjadest. Euroopas ja eriti Kesk- ja Ida-Euroopas on puudus sellistest rahastamisvahenditest, mis põllumajandusest teeks rohkem sellise äri öö, valdkonna ja mitte ainult toetutest, toetustest sõltuva sektori. aitäh, kas keegi soovib veel midagi lisada ähm,? härra Alonso Pardo. ma olen üsnagi nõus sellega, mida minu kolleegid juba ütlesid kui vaatame, milliseid äh, rahastusvahendeid, mida üritame praegusel äh, finantsperioodil kasutusele võtta, siis äh, võib-olla ainuke, mis sobiks tervele riigile, on see, mis puudutab energiatõhusust nii elamute jaoks kui ka ettevõtete jaoks. arvame, et siin on võimalusi ja siin on ka finantseerimise vajadusi olemas Äh, pidagem aga arvesse, et eriti just eramute äh, puhul on tegemist keerulise teemaga, näiteks äh, Hispaanias enamus elanikke elab kortermajades, korterelamutes, on õigusnormid väga jäigad ning vaja otsuseid vastu võtta ühehäälselt ning seega on väga keeruline tulemusi saavutada. ning äh, mis puudutab nüüd finantsinstrumente, mis kasutati kaks tuhat seitse kuni kolmteist, siis alustasime energiaettevõtetega koostööd ning praktiliselt eh, me hakkasime finantseerima erasektori tegevust, nii et eh, enamus, suurem eh, osa toetusest läks tõesti eraettevõtetele ning eh, leiame, et eh, praegusel hetkel eh, on Hispaanias nende, selle, nende vahendite kasutusele võtmine olnud veel üsna puudulik ning mis puudutab liialt spetsiifilisi rahastusvahendeid, siis see pole eriti mõistlik, aga jah Eh, kui oleks võimalik klassifitseerida eh, näiteks finantseerimistüüpide järgi kas või riskikapitali alusel, eh, siin on finantseerimisvajadused täiesti olemas, kuid probleem ei ole mitte ainult rahastamisvajadus, näiteks Hispaania puhul ütleksime, et kõige suurem riskikapitali kasutusvajadus on neis valdkondades, kus struktuurifonde pole või kus äh, äh traditsiooniliste programmidega struktuurifondid äh, ei äh, ole piisavad ehk äh, selliste rahastusvahendite kasutamine võib ka eelarvele kahjulikult mõjuda, nii et see on äh, tõesti probleem küsimus on siin ka selles, et kus selliseid rahastusvahendeid kasutada, kui oleks võimalik suuremat äh, paindlikkust liikmesriigi tasandil, et äh, äh, oleks võimalik kasutada selliseid rahastusvahendeid terves riigis, sest vastasel korral meie kogemused mitte kaasrahastatud äh, Äh, rahastusvahendite osas äh, on üsnagi äh, keerulised olnud ja peale selle on probleemiks ka see, et puudu on piisavalt kvaliteetsed projektid. mis puudutab nüüd innovaatilist et ettevõtete finantseerimist või idufirmade finantseerimist, siis siin on samuti võimalik veel palju ära teha probleem on aga selles, et oluline oleks välja töötada juhtimismetodoloogia, mis oleks sobilik iga vahendi jaoks. meie eelmisel rahastusperioodil käivitasime eh, toetusvahendi innovaatiliste ettevõtete jaoks ning eh, seda, eh, selleks kasutasime vahendussüsteemi ja see ei toiminud, sest nõudmised, mis esitati Eh, eh, olid finantssüsteemi jaoks liialt keerulised, pangad leidsid, et see oli, eh, nõudmised olid liialt raskesti mõistetavad. näiteks valisime sellise institutsiooni, mille eesmärgiks oli toetada innovaatiliste ettevõtete finantseerimist, seesama rahastamisvahend toimus jällegi, toimis jällegi väga hästi, sest vahendaja et juhtis just nimelt spetsiifiliselt sellist tüüpi turg. nii et küsimus äh, ongi nüüd selles, et kuidas seda instrumenti, kui hästi seda tuntakse ja kui hästi see toimib. Very well, thank you. väga tore, suur aitäh. nüüd annan sõna härra Tšaikovskile paremale poole. aitäh lugupeetud juhataja, ma olen väga tänulik selle eest, et meil see arutelu siin toimub. ma tõesti naeratasin endamisi, kuulates seda, mida siin on öeldud. meie komisjon vahel kritiseerib meetmeid, mida ellu viiakse rahastamisvahendite abil. mina olen väga tänulik teile nende ettekannete eest Te olete rääkinud sellest, et rahastamisvahendid saavad toetada startup'e, kes, kellel ei ole võimalik kohe saada pikaajalist abi. Te rääkisite ka sellest, et paljudel startupidel puudub võimekus projekte juhtida pikaajaliselt ja teha nendest kestvad projektid. ma pean ise ka seda probleemiks, ma olen tegelenud startupidega juba üle kümne aasta. kui ma vaatan nüüd Euroop-, kui ma nüüd vaatan neid Euroopa Liidu öm, ähm, projekte või, või äh, vahendeid, mis on suunatud startupidele, siis need on sisuliselt aknast äh, raha välja viskamine, sellepärast et startupid ei ole nendega, ei saa nendega pikemaks ajaks ellu jääda kui kolm aastat. me võtame arvesse küll äh, vormilisi küsimusi, aga me ei mõtle üldse selle peale, milline võiks olla selle startupi tegevuse mõju kas seal on mingisuguseid järellainetusi ka turul? ütleme, startupil on mingisugune suurepärane idee. ideele patenti nad aga ei suuda saada. siis võib-olla keegi teine tuleb ja kopeerib selle nende idee ja sellisel juhul kogu nende toet-, nende see raha, mis nad, neile anti, see on maha visatud ja siis veel need projektid, mida rahastatakse rahastamisvahenditega. oletagem, Tšehhi Vabariigis rahastatakse mingisugust projekti, aga see ei ole seotud Poolaga. niisiis, Tšehhis me oleme midagi ähm, lahendanud aga vabandage väga, me räägime ju Euroopa Liidust, et me oleme siis sellisel juhul rahastanud midagi Tšehhi Vabariigis, aga see lõpeb kui noaga lõigatult Tšehhi-Poola piiril. analoogilisi asju võib tuua näiteks ka Hispaaniast ja mujaltki. siis veel üldine küsimus mitmetel pankadel on tohutud rahalised võimalused, aga nad lihtsalt ei soovi investeerida risk, eh, riskantsetesse projektidesse või siis riskeerivad märksa, või siis finantseerivad märksa vähem või investeerivad palju vähem kui varem. näiteks elamusektor. Need ei ole konkurentsivõimelised eh, rahastamisvahendite jaoks minu perekonnal oli näiteks suur maja kolmekümnendatest aastatest. ja see oli tegelikult omal ajal ehitatud äh, sotsiaalmajana. nii et see oli korterelamu ja omanik siis äh, pidi saama projekte ellu viia nendelt korteritelt saadud rahaga. aga praegusel ajal on väga raske elamusektoris selliseid projekte ellu viia, nii et selle peale peaksime mõtlema, kuidas oleks võimalik rahastamisvahendeid parimal võimalikul moel kasutada niimoodi, et nad ei looks sellist konkurentsi, mis õõnestab pikki traditsioone erinevates liikmesriikides. mina arvan niimoodi mul oleks väga hea meel aga kuulda, mida teie sellest asjast arvate. siin on juttu olnud paljudest riikidest ja nagu ma ütlesin, ma lihtsalt naeratasin en- või naer-, naersin endamisi, et paljudes riikides tegelikult meil ei ole võimalik neid või, või meil ei ole lahendatud neid asju, kui ei ole tõhusust, kui raha lihtsalt raisatakse, kui hinnad kolmekordistuvad nende rahastamisvahendite kasutamise tulemusel, siis sellisel juhul on abi osutamine väga raske. ja võimendus nende, mõnede nende projektidega ei olnud viis või seitse korda, see oli pigem nullilähedane. või noh, igal juhul marginaalne. võrreldes näiteks nende projektidega, mida on rahastatud äh, kommertsallikatest. aitäh! kes sooviks kommenteerida või kas keegi sooviks kommenteerida? ma ei näe teie poolt väga suurt innukust. võib-olla ma siis ise ütleksin paar sõna. kui ühes või teises liikmesriigis on ehitatud tee, aga alguses puudus ähm, idee Euroopa sünergia kohta. noh, alguses ta ei olnud seda sünergia ideed, aga võib-olla aga võib-olla mingisugusel hetkel oli ka teistsuguseid vaateid sellele nagu grantidega, nii rahastamisvahendid ka töötavad või toimivad täpselt nii, nagu need ähm, korraldusasutused ähm, on need pannud toimima. kui ehitatakse midagi, millel puudub tulevik ja kui raha tagasi ei saa, noh, mis siis saab? ütleme, teedega on niimoodi, et siis sellisel juhul peab mingisugune avalik äh, õiguslik isik selle raha, riigiasutus selle raha tagasi maksma, sest tee on nagu üldine hü-, hüve, aga tegelikult sellist asja ei tohiks juhtuda. probleeme aga siiski tekib ja tänu erinevatele korraldusasutustele ja, ja tegelikult sellepärast need rahandas, rahastamisvahendid ei pruugi ka olla levinud kõikidesse riikidesse. Need riigid, kus see asi kõige paremini toimib, ähm, seal võib-olla on suur roll ka nendel asutustel. VKE-de toetamine ja see, et milliseid ettevõtjaid meie püüame toetada, selle kohta ütleksin paar mõtet. ma arvan, et me peame väga põhjalikult mõtlema, et keda me toetame ja kuidas toetame, seda me vähemalt KVF-is ikkagi mõtleme. erinevatele startup idele meil on erinevad rahastamisvahendid, näiteks esiteks on väikesed ähm, startup'id, mille, kelle puhul me rahastame võlga, need on need, kes on, kellel on midagi unikaalset, siis võib-olla teiste puhul me rahastame riskikapitali, nii et kõik sõltub sellest, millise ettevõtjaga on tegemist ja sellisel juhul on võimalik individualiseerida see ja kohandada vastavale ettevõtjale. raam tingimused on igasuguse avalik-õigusliku toetuse suhtes väga noh, sellised elementaarsed. meil on muidugi projekte ka Aafrikas ja teistes riikides, kus poliitiline raamistik on märkimisväärselt halvem kui Euroopa oma. nii et me peame ikkagi individuaalselt lähenema arvestama, et mõningates olukordades on vaja spetsiifilisi rahastamisvahendeid. suur aitäh, härra Denzer Spekk. meil on veel natuke aega. kas teie soovisite ka veel täiendavalt kommenteerida eelnevaid vastuseid? kui rohkem rohkem küsimusi ei ole, siis sellisel juhul ma annaksin kokkuvõtteks sõna raportööri. ma ei tea, kas ma olen võimeline siin kokkuleppeid tegema, aga mm, mingisuguseid huvitavaid mõtteid sain igatahes kõikidest sõnavõttudest ning analüüsime neid kindlasti tulevikus ning äh, ka äh, mõningaid neid äh, küsimusi, millele vastuseid ei tulnud, ma selgitan täpsemalt. Äh, näiteks äh, kui me selle kuulamise korraldasime kuulamise, siis me tahtsime teada, kas on võimalik süstematiseerida erinevaid finantsinstrumente, ühte tüüpi, ühte tüüpi panna toetused, teise tüüpi laenud ja nii edasi, kui me teame täpselt, millised omadused peavad olema selleks, et analüüsida ja eristada eri, ühte tüüpi rahastusvahendit teisest, siis äh, näemegi me, et see sõltub äh, riigist, see sõltub sektorist, see sõltub ka vahendajatest, keda kasutatakse ning äh, peale selle, kas on võimalik seda kombineerida erinevate fondidega ning sellega seoses praeguse skeemide jätkumine ei ole alati võimalik. mõned sõnavõtud viitasid äh, sellele, et äh, oleks vaja kasutada märkimisväärselt laiema põhjalist äh, definitsiooni finantsinstrumentide kasutamise kohta, et neid oleks võimalik kohaldada olemasolevatele vajadustele ning see ega mitte keskenduda ainult rakendusalale, kuid poliiti-, poliitikute poolt me sooviksime mõjutada teatud valdkondi ning eh, siin on meil väga raske eh, teada või aru saada, eh, kus me rõhume liialt definitsioonile rahandusinstrumendi kohta, näiteks kas või kultuurivaldkondades, mille rahastusvahendi eesmärgiks oli teha rohkem selleks, et Eh, kultuuritööstus saaks eh, rohkem eh, toetust Euroopa eelarvest, kui on olemas nii detailne ja nii väike rahastusvahend, siis me kokkuvõttes saavutame sellega täpselt vastupidise soovitule. soovime loomulikult hästi ja tõhusalt kasutada Euroopa raha ning selles suures nõudlikkuses Eh, see suur nõudlikkus on ka sellega seotud. tõsi on see, et enamus rahastusvahenditest ja projektidest, mis nende abil rahastust, eh, rahastamist leiavad, peavad eh, tooma ka mingisugust majanduslikku tulu ning sellega seoses ja see iseenesest on juba positiivne oma iseloomult. me ei tohiks esitada nii suuri tingimusi ja nõudmisi, nii palju bürokraatlikke tõkendeid kasutama sest kokkuvõttes see raha tuleb ju kunagi tagasi, kuid kokkuvõttes on see ikkagi Euroopa raha, mida kasutatakse ning loomulikult rahastusvahend ei ole sama kui toetus, kuid on olemas näiteks finantsgarantiide puhul, kus, eh, eh, kus eh, ühine raha võib kaduma minna ning kokkuvõttes selline raha kaob Euroopa eelarvest ära, nii et me ei ole sarnaste nõudmiste juures, mis esitatakse Eh, toetustele, kuid samas peame olema veendunud selles, et eh, kehtestatud kriteeriumid võetakse tõesti kasutusele. ning see on väga palju seotud ka sellega, mida alguses mainiti, ehk siis eksante tingimuslikkust, kui me valmistasime ette järgnevaid rahastusvahendeid eh, selle mandaadi alguses, siis me pöörasime suurt tähelepanu eksante tingimustele, kuid hiljem saime aru, et äh, me pöörasime sellele nii palju tähelepanu, et see on muutunud tulemusetuks ning selleks on saanud, sellest on saanud äh, bürokraatlik koorem ja mitte mingisugune infodokument, mis peaks aitama otsustada äh, paremini, millist rahastusvahendit iga projekti jaoks kasutada ning Euroopa Komisjon loomulikult, kes on selle teemaga rohkem seotud, peaks selle küsimusega rohkem tegelema ning äh, peaksime keskenduma rohkem sellele, mida ütles härra Nunes Ferrer, ehk siis, et me peaks äh, edastama sarnast informatsiooni kõigile ja see peab olema veel pealegi võrreldav. ning üks punkt, mida oleme juba korduvalt kuulnud, mis äh, on siin selgelt esile tõusnud, puudutab finants, rahastamisvahendite kombineerimise võimalust toetustega seda peaks tegelikult kasutusele võtma, praegused nõudmised on aga nii keerulised ja vastuolulised, et et saab selgeks, et seda kombineerimist pole võimalik läbi viia ning sellega seoses leian, et lihtsustamisprotsess on seega väga vajalik, oleme seda näinud juba finantsmäärmuse puhul, ma ei tea, kas me eh, saavutame seda, mida me soovime praegustest läbirääkimistest, kuid üks eesmärkidest oli lihtsustada Äh, kõiki neid, äh, kogu seda reeglite kuhja ning äh, seda paremini ka kombineerida ning üks punkt, mida peaks samuti parandama, on definitsioonid, eriti rahastusvahendite pädevuste osas, jaotades paremini eesmärke, et ära hoida dubleerimist ning et üks rahastusvahend ei muutuks olulisemaks. teiseks, seda tegime juba EFSi käivitamisel, sest äh, tekkis hetki, kus EFSi üks äh, valdkondadest äh, näiteks põkkus kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondiga, teised Euroopa ühendamise rahastusega, mõni jälle kosmega, nii et tekkis hetke, kus tek-, kus oli tohutu hulk vahendeid ning ei teadnud enam, kes mida kasutama peaks ja millistel tingimustel. ning seda eriti paindlikkuse osas räägime paindlikkusest siin iga päev, olgu see teema äh, milline tahes, kuid äh, me ei suuda äh, leida mm, piisavas mahus paindlikkust ning siin on vaja kohaneda turutingimustega igas riigis, igas piirkonnas, konkreetsetes valdkondades. vaatame, mida teevad järgmised rahastusvahendid ja kas sel puhul äh, suudame sellele paindlikkuse, suudame seda paindlikkust ähm, saavutada ning tehniline nõustamine, see on väga oluline punkt, oleme tihti rääkinud tehnilise nõustamise vajalikkusest, et suurendada fondide kasutamise äh, võimalusi ja oskusi, sest äh, tihtipeale teatakse, et fondid on olemas, kuid ei teata, mis need on, milleks neid vaja on ning et on olemas ka tehnilise nõustamise võimalus. see võiks samuti eh, olla üks võimalus paremini finantsvahendeid ära kasutada ning lõpetuseks sooviks öelda, et, et miljoni dollari küsimusele te ei vastanud ilmselt sellepärast, et teil vastus puudub. et järgmise parlamendi koosseisu ajal peame hakkama otsustama, kui palju raha pannakse rahastusvahendite käsutusse ning kui palju raha pannakse toetustesse teatud eh, poliitikavaldkondade eesmärkide elluviimiseks ning seal tekib tõeline konflikt nende vahel, kes toetavad eh, üht tüüpi sekkumist ja, ja teist tüüpi sekkumist. eriti praeguses kontekstis, mille puhul me teame, et tegemist on aina kahaneva eelarvega ning eh, mille juures me sealjuures soovime eh, laiendada Euroopa Liidu pädevusi. loodetavasti me suudame sellest eh, rõngast lõpuks ka ruudud teha järgmise finantsinstrumendi väljatöötamise käigus. Um, to, to, uh... suur tänu ja minu poolt siis ka kokkuvõtvad äh, sõnad meie jaoks, meie komisjoni jaoks on väga oluline, et me mõistaksime nii palju kui võimalik eh, seda, kui, eh, kuidas liikuda nende keeruliste rahastamisvahendite vahel. ja täna tänu sellele, et te olite väga hästi ette valmistanud, ma avaldan sellele tunnustust saime me tõesti äh, palju teada, te harisite meid sõna otseses mõttes, me saime, me teadsime muidugi, mis asjad rahastamisvahendid on ja kuidas neid luua, aga olulisem meie jaoks oli see, et millal need kasutusele võtta ja millisel, millises olukorras väga palju äh, huvitavat kuulsime me Saksamaalt et äh, riiklikust pangast, äripangast ja lisaks sellele palju kriitikat EBRD poolt, äh, millel puhul ma isiklikult viitaksin ühele asjale, me peaksime tõesti keskenduma sellele, et, äh, et see segadus eemaldada, kord majja saada, selles osas, et meil on korduvast kafkalikud meetmed, see jäikus ja tegelikult äh, ka põhjendamatud regulatiivsed piirangud, millele eksperdid viitasid. üsna raske või üsna jah, raske kriitika meie suunas, aga täitsa õigustatud minu meelest. ja siis kuulsime paari sõnaga ka selle kohta, kui raske on neid rahastamisvahendeid kasutada kaks konkreetset näidet, aga mõlemad huvitavad. tagatiste kasutamine paralleelselt toetuste skeemidega. ja siis asi, mille osas võib-olla võiks midagi ära teha. nimelt, et meil ei ole kogemustega fondihaldureid keerulisemate skeemide puhul, eh, mida meil ju hädasti oleks vaja. nii et väga viljakas kuulamine minu meelest tänane ja veel kord ma tõesti tahaksin tänada igaühte teist eh, suurepärase ettevalmistuse eest, eh, millest meil on, on, on palju kasu. suur tänu! suur tänu, meie komisjon tuleb uuesti kokku homme hommikul kell üheksa, kohtume samas saalis ja sellega on tänane istung lõppenud, aitäh!